Uh, dear colleague, mais, euh, pardon, chers collègues, est-ce que je peux vous suggérer de prendre place, que nous puissions. head kolleegid, palun võtke istet, et saaksime nüüd ilma pikema viivituseta alustada. esimene päevakorrapunkt, päevakorra kinnitamine. tahaksin viidata sellele, et järgmised päevakorrapunktid Nende järjekord on muudetud. seitse ja neliteist, kompromissmuudatusettepanekute läbivaatamine ja hääletamine Mac McIntyre'i raporti üle. see on edasi lükatud kahekümne kolmandale, kahekümne neljandale jaanuarile edasi kahekümne viies päevakorrapunkt muudatusettepanekute läbivaatamine. Gutierrez Prieto äh, raporti puhul on üheksandale jaanuari lükatud erakorralisele istungile. nüüd kahekümne seitsmes päevakorrapunkt, arvamuste vahetus läbirääkimiste kohta, mis puudutab äh, siis äh, tööhõivet ja töötajate lähetus, Slovtšetska raport. kui ei ole vastuväiteid, siis on päevakord kinnitatud. nüüd teine päevakorrapunkt, mõned märkused. kõigepealt meenutaksin, et pärast meie koosolekut täna pärastlõunal, kutsume teid äh, väikesele vastuvõtule, ma loodan, et saate kõik osa võtta, igal juhul olete kutsutud sellele vastuvõtule ja samuti soovime aasta lõpu puhul teile kõige paremat ja meenutan veel, et kahekümne kolmanda eh, detsembri koosolek eh, on siis pärast, pärastlõuna koosolek jäi ära. kui te just ei võta osa kolmepoolsest kohtumisest, mis puudutab eh, lähetuste direktiivi korralised päevakorrapunktid, kasutamata tõlge. ma pean äh, selle küsimusele äh, tulema, sest Hispaania tõlget ei ole variraportööride äh, koosolekutel McIntyre'i raporti üle seda enamasti ei kasutatud, sest äh, Hispaania variraportöör äh, ei võtnud koosolekutest äh, kuigi sageli osa. nüüd head osalejad, nagu tavaliselt kantakse meie koosolekut üle äh, interneti kaudu. edasi kolmas koos äh, päevakorrapunkt äh, kümnenda äh, oktoobri koosoleku protokolli kinnitamine, teil on see protokoll ka edastatud, kui ei ole vastuväiteid, siis on protokoll kinnitatud. saan edasi minna neljanda päevakorrapunkti juurde ja annan sõna härra Kasslerile, keda paraku ei ole veel kohal. kas äh, katkestan nüüd hetkel koosoleku või saame jätkata, härra Debakrit ka ei ole veel ja ka härra Kaasa ei ole kohal ma palun nende saadikute kaasa äh, töötajaid, et nad hoolitseksid sellest, et me saaksime koosolekuga jätkata, sest äh, neile päevakorrapunktidele järgneb hääletus, millega alustan muidugi selleks ette nähtud ajal. on me dit que le, le groupe euh, du PPE a essayé de se mettre en ordre de marche et que les choses devraient s'arranger. Est-ce que je... rahvapartei püüab äh, korraldada seda nii, et kas liberaalidele see sobib ka? kas äh, härra De Bakker saaks jõuda meie juurde niipea kui võimalik? Bien, dans la course, c'est les libéraux qui l'ont emporté sur le groupe PPE. liberaalid olid kõige kiiremad, kiiremad kui Rahvapartei. ja sellepärast võtame kõigepealt viienda päevakorrapunkti. väga kahju küll äh,. mul on, vabandan Rahvapartei delegaatide ees. aga nüüd siis viis päevakorrapunkt, see on siis kompromissmuudatusettepanekute läbivaatamine. ja raport on, käsitleb turvalepääsu sadamateenuste valdkonnas ja sadamate finantsläbipaistvust. meie koostame arvamuse ning äh, selle arvamuse esitame siis äh, Äh, liikluskomisjonile, arvamuse koostaja on Philippe de Backer ja kaheksa äh, muudatusettepanekut. aitäh, vabandan, et veidi hiljaks jäin. nüüd siis muudatusettepanekud. meil oli tõepoolest väga viljakas koostöö kõigi variraportööridega kõigist fraktsioonidest ja tõesti püüdsime leida kompromissi selle väga keeruka teema juures, te teate kindlasti paremini kui kõik teised, et komisjon on juba kaks korda varem püüdnud sadamapaketiga välja tulla ja see on parlamendis läbi kukkunud, nii et see on nüüd kolmas kord. mulle tundub, et seekord oleme väga konstruktiivselt koostööd teinud, oleme kaheksa kompromissi koostanud ja alustuseks äh, räägiksin veidi taustast, mis puudutab art-, kompromisse artiklite äh, kohta. meil on kompromiss äh, artikli kümme lõike kaks kohta. Ähm, ja ma arvan, et selle fraktsioon, kõik fraktsioonid saavad selle kompromissiga nõus olla, me oleme teinud tugevat tööd, et, et leida kompromissi. kompromiss äh, kümme äh, puudutab siis äh, artiklit kümme lõiget üks, edasi kompromiss DA, see puudutab siis sademe, sadamapidajaid ja samuti äh, ka äh, kompromiss B näeb ette koostöö, nii ma arvan, et see äh, annab suurt lisandväärtust. on ka kaks suulist muudatusettepanekut, mille härra Howards esitas, mis, äh, mida minul on raske toetada, artikkel kaheksa lõige kuus, ma eelistan siin tugevalt komisjoni ettepanekut ma saan toetada härra Bachi ettepanekut, sest ma arvan, et äh, siin on viide aluslepingu artikkel kakskümmend kaheksa ja see suunamuutusettepanek praegusel kujul ei ole meil vastuvõetav ei minu fraktsioonile ja arvan ka, ka teist, mõnedele teistele fraktsioonidele mitte. nüüd äh, muudatusettepanekud artikli seitseteist ja kaheksateist kohta, need ei olnud äh, vastu või ei olnud lubatavad, sest nad ei lange tööhõive valdkonda, me püüdsime leida kompromissi, härra Hoort tegi ettepaneku kustutada, meie tegime ettepaneku suuliseks muudatusettepanekuks, aga kuna need on nüüd lubamatuks loetud, siis äh, läheb see transpordikomisjoni ja, ja meil on täielik arutelu seal ja äh, toimub ka arutelu selle, milline üldiselt peaks olema see pakett, milline peaks olema liikmesriikide, nende järelevalveasutuste roll, et sadamad saaksid äh, hästi toimida, nii et ma loodan, et see on ka härra Howardile vastuvõetav. edasi härra Howardi muudatusettepanekud, mis puudutab kontsessiooni direktiivi, leiame, et samal põhjusel on võimalik seda komisjoni muudatusettepanekut äh, parandada, aga see jällegi ei lange tööhõivekomisjoni vastutuse alla, parem oleks seda äh, transpordikomisjonis arutada, sest see seostub äh, ka kontsessiooni direktiivi aruteluga. ja saaksime seal ka arutada spetsiifilisi tingimusi teatud sadamatel. ma olen ise külastanud viit kuud sadamat ja igal sadamal on oma arusaam sellest, mida kontsessioonid äh, tähendavad, nii et seda peaks tõesti laiemas äh, kontekstis arutama, mitte ainult ühe ühe kontekstis. kokkuvõtteks, äh, siin oli palju keerukaid teemasid, ma arvan, et paljud olid ähm, arutelude alguses mures, et me ei jõua hea tulemuseni, aga tänu väga konstruktiivsele tööle, mida kõik variraportöörid tegid, oleme suutnud leida hea kompromissi paljude teemade puhul nii et ma arvan, et tegemist on väga hea ja tasakaalustatud arvamusega, mis on heaks äh, lähtepunktiks arutelu Transpordikomisjonis, nii et äh, loodan, et see peegeldub ka täna pärastlõunal hääletuses. ja äh, et ka Leedus Transpordikomisjonis võetakse meie arv-, arvamust arvesse, suur aitäh! suur tänu! nüüd räägitakse härra Pahi nimel. suur tänu, härra Pah ei saanud kahjuks tänasele koosolekule tulla, sellepärast et tal on samal ajal transpordikomisjon, kus teda on tõepoolest vaja, seal on, tuleb äh, käsitlusele tema raport. ta vabandab, et ta siia tulla ei saa ja ta palus äh, edasi anda järgmise sõnumi, ta tahab tänada raportööre ja variraportööre hea koostöö eest nendel aruteludel, mis üksteisega oli, arvestades selle eh, dokumendi pika ajalugu, siis ei ole eh, kerge leida eh, ühisseisukohta, aga enamus küsimustes on saavutatud hea kompromiss, ta toetab kõiki kompromissettepanekuid ja ta toetab suurt enamust muudatusettepanekuid üleüldse, tal on väga hea meel, et on jõud antud eh, kompromiss eh, eh, E ja A ja D A osas ühisele meelele ning ta toetab ka härra Haueti suulist muudatusettepanekut tema muuda,, tema muudatusettepaneku kohta, mis on number viiskümmend kuus artikkel kuue kohta. seda tahtis siis öelda minu kolleeg nii et rohkem tal midagi öelda ei ole. ja ta tänab veel kord äh, kõiki koostöö eest, aitäh. järgmine kõneleja. Richard Howard, aitäh. ma tänan tõepoolest äh, kolleeg De Bacherit sellepärast, et ta tegi väga head tööd selle äh, kompromissideni jõudmiseks aga mulle tundub, et äh, ta tegi nii palju kui võimalik äh, väga äh, tõsiste lahkarvamuste ületamiseks. ma õnnitlen teda niisuguse saavutuse eest. aga kõigepealt ta palus välja tuua mulle nii-öelda punased jooned. ma tahtsin minna kõigepealt oma töörühma nüüd tagasilükkamise ettepanek, meie hääletame selle poolt. see eh, vastab eh, sadamate huvidele ja nende inimeste huvidele, kes selles valdkonnas töötavad. ja nüüd ma eh, ütlen sama mida ma ütlesin ka läbirääkimiste ajal, me tõepoolest täiesti avatult pidasime läbirääkimisi, et jõuda tulemuseni, aga põhimõtteliselt ei ole me ei, me ei veendunud, et niisugust äh, seadusandlikku akti on vaja, sellepärast me hääletame selle vastu. ja äh, ka meie komisjon äh, tegutseb samamoodi. kirjutasime me alla kompromissmuudatusettepanekutele, eriti mis puudutab kuueteistkümnendat põhjenduspunkti. me leidsime selles väga raskes küsimuses ühise meele mis siis juhtub, kui äh, tegevus katkeb äh, kollektiivse äh, tegevuse tõttu. aga on väga kahetsusväärne, et me ei leia kokkulepet artikli osas. rahvapartei on öelnud, et nemad ei saa artikkel kaheksa osas Äh, leppida sotsialistide äh, muudatusettepaneku, siis ma paluksin härra De Bakkerit, et kas ta saaks midagi ette võtta, et olukorda parandada. Äh, ja see on Eh, meie punane joon, eh, meie punane joon läheb eriti kuuekümne kaheksanda artikli juurest, kuigi mulle ei meeldi või muudatusettepaneku juurest, kuigi mulle ei meeldi selline sõnastus, punane joon. meil on lihtsalt erinevad poliitilised vaated, mida tuleb teha, nii et kuuskümmend kaheksa eh, muudatusettepanek, kui see ei muutu, siis me hääletame vastu. aga me loodame, et sotsiaaldemokraadid muudavad oma arvamust, aga see pole esimene kord, kus me eh, niisugustel eh, lahingujoontel kokku puutume. Eh, nüüd lõpphääletus, tagasilükkamine, me hääletame selle, aga üleüldiselt on mul hea meel kompromisside üle ja me oleme selles osas vankumatud. kas on veel sõnavõtte? Elisabeth Schütter. suur tänu. tõsi, tegemist on väga keerulise dokumendiga see on äärmiselt tundliku loomuga, siin ei ole küsimus mitte ainult sadamates, vaid äh, küsimus on selles, millist tööõigust kasutada ja milline surve võib olla praegustele ohutusnõuetele ja praegustele tööstandarditele sadamates. me mäletame veel hästi, et oli väga suuri meeleavaldusi parlamendi ees, kus inimesed ütlesid, kui te ei leia õiglast lahendust, siis ähm, avaldati ka väga suurt kriitikat Euroopa Liidu suunas, et siin äh, muudetakse nõudeid äh, leebemaks, mis puudutab äh, ohutusstandardeid, töötingimusi, nii et siin on meil tõesti väga suur vastutus. ma olen nõus raportööriga, et me tõesti oleme teinud ära suure töö ja oleme jätkanud seda, mida sotsiaalpartnerid soovisid, nimelt et leida tasakaalustatud lahendus me ju toetame ka keskseid kompromisse, sest raportöör on siin meile ka vastu tulnud mingil määral, suurem osa kompromisse me toetame, kuid minu jaoks on problemaatiline ja ma pean siin ka ausalt ütlema, et kui pärast kompromissi tuleb järgmises lõikes kohe midagi, mis selle mõtte täiesti äh, selle mõte täiesti vastu käib. nimelt äh, kompromiss BA äh, artikkel neli lõige kaks punkt EA ja kui siis kohe pärast seda öeldakse midagi täiesti vastupidist sellele, mida me kompromissiga saavutasime, nimelt, et on olemas teatud miinimumstandardid ja kui seejärel kohe öeldakse, et need miinimumstandardid on piiratud, siis kõik see, mille me saavutasime, see jällegi kustutatakse. nii et me peaksime veel kord mõtlema, kas see artikkel ei peaks ära langema, kui ta ütleb põhimõtteliselt vastupidist. meie roheliste jaoks on see üsna otsustava tähtsusega küsimus, sest kui selliselt see kompromiss mis äh, tegelikult võetakse tagasi, siis ei saa me hääletada poolt nii et see on minu jaoks küsimus, kas muudatusettepanek nelikümmend neli mitte ei lange ära sellisel kujul, kui meil on need kompromissettepanekud. seda tuleb kindlasti kontrollida. kui artikkel nelikümmend neli läheb läbi, äh, raport suhtub sellesse positiivselt, siis on meil äh, raskusi selle arvamuse poolt hääletamisega, sest meie jaoks on see tõesti väga oluline punkt, aitäh. enam rohkem sõnasoovijaid ei ole, siis ma annan sõna uuesti raportöörile, kes võib vastata viimasele küsimusele. ja räägime ka hääletusnimekirjast. ma olen ausalt öeldes veidikene üllatunud ja ka pettunud me töötasime tundide viisi koos konstruktiivse, konstruktiivses vaimus. paljud põhiküsimused leidsid väga hea kompromisslahenduse. ja kui me läbirääkimisi pidasime, siis ei toodud sisse mingisuguseid punaseid jooni ega a priori probleeme, aga nüüd ma kuulen pool tundi enne hääletamist, et arvamused on äh, vastakad ja tõepoolest äh, see tekitab must pettumust, sest raportöörina püüdsin ma anda enda parima, et äh, tuua välja see meie ühine seisukoht meie arvamuste vahetused olid ideoloogilised, aga oma arva, aga oma aruteludes me parandasime tunduvalt komisjoni teksti ja nüüd võib selle teksti edasi saata eh, transpordikomisjoni. aga kui me variraportööridega esimest korda kokku saime, siis eh, siis kõige suurem osa tööhõivest puudutas just nimelt sotsiaaldialoogi. komisjon ei pannud seda eh, oma ettepanekusse üldse sisse ja mina ütlesin, et eh, pidagem avatud läbirääkimisi, et eh, sotsiaaldialoogil oleks ka mingi võimalus. Euroopa tasemel me tahame anda igasugused võimalused sotsiaaldialoogi jaoks. see jäi meil puudu esimeses kahes Äh, sadamapaketis ja ma arvan, et me ei tohiks äh, praegusel hetkel seda äh, seda arvamust üle koormata, mitte tuua sisse neid punaseid jooni, mis lähevad kaugemale sellest, mis selles ettepanekus on. härra Howard on alati öelnud ja meil oli selles osas avatud arvamine, arvamuste vahetus et eh, nüüd tuleb välja, et, et, et, et nemad eh, hääletavad vastu. ma olen tõepoolest üllatunud. ma kahtlemata arvestan ja austan teie fraktsiooni arvamust, aga mulle tundub, et need kompromissid on eh, väga kaugele läinud, kõik on eh, teatud osas järeleandmisi teinud, aga kõik on ka midagi saavutatud ja kõik on eh, väga tasakaalustatud meie tekstis ja nüüd tulla välja ja öelda selgesõnaliselt, me lükkame midagi tagasi, siis on küll kurb ja me rääkisime ka artiklist kaheksa eh, kuuendast lõikest, härra Pahi muudatusettepanek läks õiges suunas, ma ütlesin, et see tõepoolest võib minna käiku kompromissi alusena. tegemist on ikkagi ideoloogilise eh, ideoloogilise vastuoluga ja eh, kui me nüüd sellest taganeme, siis on väga olukord keeruline. Need on mõned minu kommentaarid, ma arvan, et te mõtlete veel selle peale, sest ma tõepoolest arvan, et leitud kompromissid lähevad õiges suunas ja eh, neid võib selgitada ka teie grupis, et eh, tegemist, teie fraktsioonis, et tegemist on õiges suunas minekuga. komisjoni ettepanek on eh, palju paremaks läinud, me püüdsime teda mm, lahtiste silmadega paremaks teha ja ma loodan, et me saame lõpuks niisuguse arvamuse, mis teenib transpordikomisjoni huve, mis on avameelne ja sirgjooneline. suur tänu! Te olete öö, muidugi pettunud, aga me arv-, hakkame hääletama teie arvamust mõne aja pärast. ja Martin Kastlerit ei ole veel või on ta kohale jõudnud? kuna ta on kohal siis mingem tagasi neljanda punkti juurde, ka selles osas on olemas kompromiss muudatusettepanekud. E, e, tegemist on arvamusega e, siseturukomisjonile, räägitakse Solviti programmist. palun, härra Kastler, tutvustage oma kompromisse suur tänu ja vabandan hilinemise eest, ma olin Envi komisjonis ja ei vaadanudki, et päevakorras olin kohe esimene, nii et äh, vabandan. viis fraktsiooni toetavad kompromiss ettepanekuid ja tegelikult suutsime nendega kõik soovid täita jõulud on ju tulekul. nii et äh, koguni solviti probleemi lahendus äh, süsteemi puhul saime vist kõigi soovid täita. suur tänu sotsiaaldemokraatide, ALDE, Roheliste ja ECR-i kolleegide, kolleege, et oleme sellise hea kompromissi saavutanud. nüüd esimene kompromiss. tooksin siin välja, et kodanike lähedus ja see küsimus, kuidas tuua solvit lähemale eh, teatud puuetega inimestele, siis eh, oleme selle sisse toonud. teine muudatus, millele tahaksin tähelepanu juhtida, on siis kolmas muudatus äh, ettepanek, et riiklike asutuste roll tuua rohkem välja. ja lõpetuseks. ka sellele võimalusele tähelepanu pöörata, et solviti keskused toetada ka kitsamates valdkondades, väiksemates paikades, nii et need äh, võiksid asuda mitte ainult äh, pealinnades, vaid ka väiksemates kohtades. kui vaadata hääletusnimekirja, siis peaaegu kõikjal on meil siin pluss. nii et äh, ei olegi vist vaja rohkem pikemalt sellest rääkida, hääletame ja loodetavasti äh, saame saavutada selle, et Solvit muutub nähtavamaks, tuntumaks ja inimesed, kellel on probleeme seadusandlusega, neil on selline lahendusvõimalus. suur tänu veel kord kõigile, kes aitasid kaasa sellele, et Solviti meie oma äh, algatuse, äh, omaalgatuslik raport nii hästi sai koostatud, aitäh! suur tänu, kas keegi tahaks sõna võtta sellel teemal? kui keegi sõna ei saa, oma vabandan Äh, proua Baldacini tahab sõna. suur tänu. tõepoolest, me töötasime väga hästi üheskoos, nii nagu raportöör ütles. ja kui me tõesti tahame, et kodanikud meid usaldaksid, et ka äh, ettevõtted meid usaldaksid siseturul, siis on vaja tõepoolest tagada, et kui nendel on ehm, kui nendel on eh, ametivõimudega probleeme mitte liikmesriigi tasemel, vaid ka Euroopa Liidu tasemel, siis eh, nendel on olemas eh, probleemi lahendusmehhanism. mul on tõepoolest hea meel, et ma sain kaasa aidata niisuguse töö tegemisel, tegin muudatusettepanekuid Solviti mehhanismi tugevdamisel see ei muutu nüüd ainult mitte rohkem nähtavaks, me tahame mitte ainult nähtavust, vaid me tahame ka tõhusat tööriista, niisugust tööriista, mis aitab nii ettevõtete kui eh, kodanike probleeme lahendada. see vahend, Solvit, peab olema kättesaadav inimestele, kellel on puuded, sest me usume, et mitte, kõiki tuleb eh, kaasata ühiskonnas, kedagi ei tohi diskrimineerida. me oleme nõus ka selles osas, et nähtavus on antud instrumendi puhul väga vajalik. see vahend on vaja ka piirkondlikul ja kohalikul tasemel. nii et solvitist saavad kasu kõik inimesed, ükstaskõik, kus nad ka ei elaks. suur tänu, kas on veel teisi sõnavõtte? härra Kastler, ma ei tea, kas te nüüd peate sellele vastama. ja me hääletame seda teemat natukese aja pärast. nüüd me oleme jõudnud kuuenda päevakorrapunkti juurde tegemist on arvamusega me saadame selle keskkonnakomisjonile ja ka äh, tööstuskomisjonile. Nemad äh, töötavad koos selle algatusraporti kallal. Äh, teema on kliima- ja energiapoliitika raamistik aastani kaks tuhat kolmkümmend. meie komisjonis on arvamuse koostaja David Kaasa Rahvaparteist nii et, et ma annaksin teile kohe meilt sõna, palun eh, rääkige meile oma arvamusest. president. Eh, eh, tänu, proua juhataja. me püüdsime nii palju kui võimalik tuua välja kliima ja energiapoliitika tähtsuse me rõhutasime Euroopa Äh, äh, tööjõu tähtsust, äh, sellise tööjõu tähtsust, mida vajab meie tööstus ja vaatame seda kliimamuutuste seisukohast. ma ei hakka siin pikalt aega kulutama, sellepärast et me, ma suutsin koostada viis kompromissmuudatusettepanekut, hõlmates kõiki osapooli. mulle tundub, et on äärmiselt oluline et me siin äh, viitame meie töötajatele, nad peavad olema tihedalt seotud äh, ettevõtetega ja tööstusega. kompromisside leidmine polnud lihtne, aga muidugi jõuluvaim äh, mõjutab kõiki ja me tulime oma tööga edukalt lõpusirgele. meil on väga tasakaalustatud arvamus. ma tahaksin tänada kolleege Kliveti, Lambert, Schröter, Kleismann nende koostöö eest, nende panuse eest. ilma nende abita ei oleks meil niisugused kompromissid sündinud. suur tänu. suur tänu. mina Narakovi ja siis Jean Lambert ma tahaksin tänada raportööri koostöö eest. väga hea, et härra Kaasa, arvamuse koostaja, eh, suutis eh, meie arvamust kaasata. tegemist on olulise teemaga. näiteks kompromissid puudutavad ka Erasmus plussi. mis eh, Eh, valmistab meie noori paremini ette rohelise majanduse saabumiseks. see avab eh, suurepärased võimalused eh, kliima ja energiapoliitika kasutamiseks just töökohtade loomisel. meil on palju ambitsioonikaid plaane tänasest päevast kuni aastani kaks tuhat kolmkümmend me peame olema ettevalmistatud nii hästi kui võimalik. on palju võimalusi ja on oluline, et need ka ära kasutataks. haridus, kvalifikatsioon, need on asjad, mida me peame toetama. kompromisse ettepanekute kõrval on ka teised muudatusettepanekud eh, teretulnud, me töötasime väga eh, väga hästi koos ja ma toetan eh, seda arvamust. Jean Lambert järgmisena, suur tänu. aitäh raportöörile selle aluse eest, millest me lähtusime kompromissidest kolm viiest eh, tekitavad meis väikese reservatsioone. see puudutab just nimelt eh, eh, liikumist, reisimist. näiteks kompromissis D originaalis originaalis räägitakse sellisest õiglasest ähm, üleminekust. aga praegusel hetkel ma küll ei tea, kuidas väga energiakulukad ähm, sektorid saavad aidata oma töötajatel ähm, ümber kujuneda ilma niisuguse üleminekuta. kuidas me siis äh, hoiame seal töökohti? muutmata laiemat poliitikat, mis puudutab eh, hinnakujundust, emissioonidega kauplemise süsteemi ja muid asju. ma arvan, et eh, tegelikult eh, tunduvalt selgemini on see kirja pandud kahekümnendas muudatusettepanekust, mis on omaette ja mulle tundub, et ka muudatusettepanek E on niisugune kohmakas kompromiss niimoodi toimime me energiat palju kulutavates tööstusharudes on vaja kõrvale panna kompensatsiooniks vahendid muude energiapoliitikate jaoks. Need ka selle kahe muudatusettepaneku osas on meil väikesed reservatsioonid, aga kolma, ülejäänud kolm muudatusettepanekut rahutavad meid täiesti ning eh, Rahvapartei fraktsioon püüab eh, leida eh, paremaid kompromisse. jah, tõepoolest kordan üle, et E ja E kompromiss tekitavad meis kõhedust. aitäh, härra Kreutzmann. suur tänu, proua juhataja, ma sooviksin tänada kolleege, raportööri ja variraportööre. me äh, oleme keskendunud siin arvamuses sellele, mis on meie ülesanne, nimelt selles olulises dokumendis, mis puudutab kliima- ja energiapoliitikat, keskendusime just tööhõivepoliitikale. ja et me sellele keskendusime, siis eh, keskendume olenemata sellest, kas meil on üks kliimaeesmärk või kaks või kolm ja ähm, ma sooviksin kõiki tänada, et me suutsime nii head äh, kompromissid saavutada, see näitab, et äh, tegelikult meie arvamused ei olegi üksteisest nii kaugel, ka mis puudutab äh, sotsiaalküsimusi ja seda, et me peame neid arvesse võtma, kui me räägime kliima- ja energiapoliitikast järgnevatel aastakümnetel kuni aastani kaks tuhat kolmkümmend. kõik kompromissid on väga heas tasakaalus, mis puudutab rohelise tehnoloogia sektori potentsiaali ja teiselt poolt seda ohtu, mida see võib äh, kujutada tööhõivele, et me ei seaks endale selliseid kliimaeesmärke, mis ei ole saavutatavad ja mis võivad meile maksma minna töökohti, see ei saa ju olla meie komisjoni eesmärgiks. sellepärast on mul hea meel, et me suutsime leida hea kompromissi ja äh, oleme koostanud hea arvamuse, aitäh. Ähm, kas on veel sõnavõtte? raportöör võib-olla tahab veel midagi öelda. ei ole enam midagi lisada. ma öö, äh, mõistan proua Lamberti positsiooni, aga me kõik teame, et kui me kompromissi teeme, siis ikka juhtub niimoodi, et eh, mõned ei ole päris õnnelikud, ma arvan, põhimõtteliselt on meil hea arvamus. järgmine kord üritame paremini. nii, järgmine kord siis. see on kahe tuhande neljakümnendal aastal, see ei ole päris just homme. nüüd me Äh, lõpetame selle teema, hääletamine toimub natukese aja pärast. nüüd meil on kaheksas päevakorrapunkt, ütleb juhataja. kaheksas päevakorrapunkt. tahtsin teile korrata seda, äh, et äh, on kirjutatud kiri, see saadetakse Äh, edasi, see puudutab äh, artiklit kakssada üheksakümmend, kakssada üheksakümmend üks äh, Euroopa Liidu toimumise lepingus, see puudutab kontrolliga regulatiivmenetlust. me oleme seda ka eelnevalt käsitlenud ühel oma eelnevatel koosolekutel. tegemist on kirjaliku menetlusega ning tänu sellele me ka jõudsime kokkuleppele ja Tšaba Ööri tegi väga olulise muudatusettepaneku meie kirjaliku, eh, kirjaliku kirja. siin räägiti just nimelt rakendusest, rakendamise tähtaegadest. delegeeritud aktid kahjuks eh, tulevad päevakorda parlamendi ametiaja lõpus ja see ei ole väga hea. me peame eh, harmoneerima kolme õigusakti. alguses eh, meie käest arvamust ei küsitud. aga siis, kui uuriti ja tegeldi Omnibus ühega, siis et selgus, et vaja on ka meie arvamust Omnibus kolme osas. nii nagu asjad praegusel hetkel on, siis koordinaatorid on äh, omavahel kokku leppinud, muidugi kirja maim on meile kõikidele teada. Teil on olemas siin lisa üks. lisas üks äh, oma ettepanekus ütleb komisjon, et ta tahab äh, ühtlustada meetmeid, kasutades selleks delegeeritud akte. muidugi sellega meil ei ole erilisi probleeme, aga teise lisa osas eh, tahab ka komisjon ühtlustada meetmeid, kasutades selleks rakendusakte eh,. Assaja raportis, mis õigusasjade komisjonis vastu võeti hiljaaegu, selle põhjal arvame meie, et eh, et eh, õigusakte saab ühtlustada ainult delegeeritud eh, aktidega ja sellepärast eh, see, mis puudutab lisa kahte, tuleb ära kustutada ja peab kasutama delegeeritud akte nagu lisa ühe puhul. aga kui õigusasjade komisjon tahab olla paindlikum oma lähenemises ja loomulikult komisjon peab ka andma oma heakskiidu, sest need punktid on väga tehnilised siin eh, see puudutab informatsiooni eh, ja nii edasi, siis me võime oma eh, vastasseisu või vastuseisu tagasi võtta. aga me saadame oma kirja õigusasjade komisjoni juhatajale ja siis, kuidas siis need asjad ka ei oleks, on oluline see, et delegeeritud pädevus ei kehtiks rohkem kui viis aastat, nii nagu ütles härra Vööri ta juhtis tähelepanu sellele, et on vaja tagada, et meil ei oleks tervet hunnikut analoogseid pabereid, mida me peame eh, eh, läbi vaatama. Eh, nüüd tuleb meil valimiskampaania ja praegusel hetkel ei ole õige aeg selliste asjadega tegelemiseks. nüüd teised, teistel komisjonidel võib olla selles küsimuses teistsugune arvamus eh, ja kui me need arvamused saame, siis me eh, peame konsultatsioone ja püüame ühtlustada oma lähenemist. kas teil on eh, selles küsimuses küsimusi, kommentaare? kui ei ole, siis aitäh, et te usaldate meid. aitäh, et te usaldate raportöörid. küsimust on menetlusliku teemaga ja nüüd me jõuame üheksanda päevakorrapunkti juurde, see on ja seda kirja me hääletame hiljem, unustasin ütlemata, nüüd üheksas päevakorrapunkt. tegemist on arvamusega, mille me saadame transpordikomisjoni. see puudutab äh, mm, määruse ettepanekut, millega äh, parandatakse määrus seitsesada kaheksateist tuhande üheksasaja üheksakümne üheksandast aastast kahekümne üheksandast märtsist samal aastal ja see puudutab ühenduse laevastiku mahutavuse poliitikat siseveetranspordi edendamiseks. ja Juta Steinbock koostas meie arvamuse, annan talle kohe sõna. nii et, et ta tutvustab meile oma arvamust. jah, äh, suur tänu põhimõtteliselt tervitan komisjoni ettepanekut. Aru-, olen seda arutanud nii äh, laevafirmadega kui ka ametiühingutega ja põhimõtteliselt on kõik nõus, et kolmkümmend viis miljonit eurot reservfondist äh, tuleb ümber kujundada nii, et neid ka tõesti kasutataks. see oli, seda ei ole tehtud juba tuhande üheksasaja üheksakümne üheksandast aastast. minu eesmärgiks oli, et see ettepanek sõnastada ümber nii, et see täidaks just äh, nende inimeste huvi, keda see puudutab, võttes arvesse laevastike model, modelliseerimist äh,, ja et siin tuleb äh, parandada mm, töötajate sotsiaalset ja tööolukorda. oluline on ka sotsiaalne õiglus ja et äh, pensioni, pensioni, pensionile oleks võimalik varem minna. Äh, kolmandaks siis keskkonnasõbralikkus, see on tulevikus ette kirjutatud ja fond ka äh, peab hoolitsema selle eest, et ähm, töötajad oleksid vastavalt koolitatud. Äh, ma lisasin ka, et äh, teavitamine on oluline eelkõige, mis puudutab varaselt pensionile minekut ja koolitusvõimalusi, see tähendab konkreetselt ettevõtjad, ametiühingud äh, tööandjate ühingud saavad koos töötukassadega ja pensionifondidega teha koostööd, et koostada infomaterjali. oluline eeldus oli ka, et rahalisi vahendeid kasutatakse nii töötajate kui ettevõtete huvides, mis puudutab siseveetransporti ja siin on minu meelest väga oluline sotsiaalpartnerite kaasamine äh, vahendite jagamisse, sest sotsiaalpartnerid, nii ettevõtjad kui ka ametiühingud, tunnevad kõige paremini olukorda ja vajadusi ja sellepärast äh, tegin järgmised muudatusettepanekud artiklis üks, soovin, et äh, siin oleks sees, et liikmesriigid peavad koostöös sotsiaalpartneritega vastavad meetmed võtma esimese äh, punkti all soovin, et siia lisatakse võimalus teavitamiseks, mis puudutab koolitusi ja varast pensionile minekut ning edasi peab ka laevaperel olema võimalik mitte ainult koolitustest osa võtta, vaid ka minna varakult pensionile. komisjon ettepanekus oli see ka juba ette nähtud. edasi soovin, et siin toodaks välja, et kogu laeva peal oleks võimalik paremat ähm, koolitust saada. edasi viies punkt. et siin ei oleks viidatud äh, mitte ainult äh, väikestele ettevõtetele, kõigile äh, laevaettevõtetele ja siin soovisin kasutada sotsiaalpartner, et siin kasutaks just mõistet sotsiaalpartnerid, see hõlmaks siis ka ametiühinguid, kellel on kogemused huvide esindamisel. edasi, töötingimuste parandamine peab, sellega peab kaasnema ka töötervishoiu parandamine, seda ilmselt komisjon pidas ka silmas oma sõnastusega, aga see ei ole siin selgelt välja toodud. sellepärast äh, ka jälgisin, et siin oleks see sõnastus selgem. nii palju siis minu poolt ja ootan huviga arutelu, aitäh. Äh, Philippe de Backer. Philippe de Backer, palun. Het openen van de discussie. Ik denk dat de commissie in dit. Aitäh, tänan raportööri Markus Tööst leian, et komisjon on teinud hea ettepaneku siseveetransport on äh, näinud väga raskeid aegu ja sellepärast on see ettepanek oluline. oma arvamuses keskendun just laevastiku uuendamisele ajakohastamisele ja sellest seisukohast on komisjon teinud hea ettepaneku. selles ettepanekus on ette nähtud, et äh, rahalisi vahendeid kasutatakse, et uuendada äh, laevastikku ja äh, edendada, kiirendada tehnilist progressi. rahalised vahendid on piiratud ja sellepärast on oluline, et neid kasutatakse õigesti ja me ei kasutaks siin nii-öelda salami tehnikat, vaid vaid keskenduksime teatud kindlatele eesmärkidele. ma arvan, et me peame siin rohkem kontsentreeritult, eh, sihipäraselt tegutsema, keskenduma keskkonnasõbralikkusele, innovatsioonile äh,, ajakohastamisele, tehnilised standardid, need peavad olema ja prioriteedid. Need on ka need valdkonnad, kust saame kiiresti edasi liikuda, sest aeg on äh, siin oluline tegur ja me peame veel enne äh, meie ametiaja lõppu veel esimesel lugemisel äh, selle ettepaneku vastu võtma, loodan, et saame kiiresti edasi liikuda, et need rahalised vahendid tõesti ka praktikas saaks kasutada sisetranspordi edendamiseks, aitäh! või no. kas komisjon soovib midagi öelda? ei? kas on veel, kes, neid, kes sõna soovivad? ei, siis annan uuesti sõna raportöörile. üks lühike märkus härra De Bakkerile. rahaliselt vahendeid ei ole juba tuhande üheksasaja üheksakümne üheksandast aastast ähm, kasutatud ja me peame vaatama, et ähm, selle määruse eesmärkide puhul ka, mis puudutab aluste arvu, et siin ka piirata neid rahalisi vahendeid ja püüda ka reguleerida turgu nii, et neid kasutataks. see peab olema meie eesmärk, nimelt rahalisi vahendeid ei ole mitte liiga vähe, vaid Neid ei ole seni võib-olla just sellepärast, et ähm, asi ei olnud päris selge või nad ei olnud väga selgelt äh, sihitud, neid ei ole kasutatud seetõttu, aitäh. aitäh, raportöör. muudatusettepanekute esitamise tähtaeg sellele arvamuse eelnõule, kus juba on kaheksa muudatust, ettepanekut see tähtaeg on seitsmes jaanuar kell kaksteist päeval. vaatame neid äh, muudatusettepanekuid koosolekul kahekümne teisel, kahekümne kolmandal jaanuaril, hääletame kaheteistkümnendal, kolmeteistkümnendal veebruaril, transpordikomisjon teeb samal ajal sarnast tööd sarnase ajagraafikuga ja hääletab kahekümnendal veebruaril järgmisel aastal. ja siis võetakse, viiakse see täiskogusse ilmselt aprillis. mis ja sellest saab ka ilmselgelt väga tiheda programmiga täiskogu sessioon. ja nüüd me oleme jõudnud päevakorrapunktini kümme kus eh, mina peaksin teile esitlema liikmesriikide tööhõivepoliitika suuniseid. vaadates komisjoni teksti nõukogule, on võimalik näha, et tegemist on väga lühikese tekstiga. tegemist on täiesti eh, formaalse menetlusega täiesti formaalse protseduuriga, kuigi kõik eh, räägib tööpoliitika suunistest, eh, siis saadakse aru, et eh, võimalik, et neid suuniseid peab veidi muutma, aga sellest ajast, kui nad vastu võeti Savoööri vastutusel meie täis, meie ametiaja alguses, siis pärast seda on lihtsalt neid üle kinnitatud võetud üle lihtsalt eelmise aasta suunised kogu aeg. üheteistkümnenda septembri koosolekul otsustasid koordinaatorid rakendada selle teksti puhul lihtsustatud menetlust, nii nagu näeb ette lõige nelikümmend kuus, äh, reegel nelikümmend kuus, lõige üks äh, parlamendi kodukorras. vastavalt sellele pärast äh, esimest arutelu ettepaneku üle on komisjoni esimehel võimalus otsustada, et äh, see on vastu võetud ilma edasise aruteluta. nelikümmend, reegel nelikümmend kuus on järgnev, kuna see on, tekst on inglise keeles, siis loen selle ka inglise keeles ette. Is one tenth of member object, the chair shall present to parliament a report approving the proposal Euh, dans notre cas, il s'agit euh... meie puhul oleks see siis veebruari osaistungjärgul. selleks, et äh, saada kümmet protsenti, peaks see olema viis tööväekomisjoni liiget, kui Äh, see on käes, siis saab seada tähtaja muudatusettepanekuteks, mis oleks siis äh, neliteist jaanuar aastal kaks tuhat neliteist äh, kell kaksteist päeval. kui komisjon neid muudatusettepanekuid peaks arutama, siis teeb ta seda kahekümne teisel, kahekümne kolmandal jaanuaril. seejärel võetakse raport vastu meie komisjoni koosolekul kahekümne kolmandal jaanuaril aga kui ei, muudatusettepanekuid ei ole, siis äh, loetakse see tekst heaks kiidetuks. meenutaksin teile jällegi konteksti, artikkel sada nelikümmend kaheksa lõige kaks, rakendam-, rakendamine. ja see puudutab selliste suuniste vastuvõtmist kui sellisele menetlusvormile vastuväiteid ei ole, siis teen ettepaneku, et me ei hakka isegi muudatusettepanekute esitamise tähtaega paika panema, vaid võtame lihtsalt selle kirja kui sellise hetke pärast vastu. kui vastuväiteid ei ole, kui keegi sõna ei soovi, e, kõik saavad aru, miks see on tööhõivepoliitika, meil on see e, bürokraatia, mis tegelikult reaalsusele ei vasta aitäh! sellega olemegi lõpetanud punkti kümme käsitlemise. kui kellelgi on mingisuguseid muid küsimusi tõstatada, siis on meil nüüd kaks minutit, mille jooksul neid tõstatada saab. Bien. Euh, les deux minutes étant écoulées selon euh, un calcul mental. hea küll. nüüd on vist need kaks minutit möödas ja me saame alustada hääletusega. meenutan teile lihtsalt, et äh, kuna kümnendale punktile vastuväiteid ei esitatud, siis äh, protokollime et äh, tehti otsus tööpoliitika suuniste pikendamiseks vastavalt reeglile nelikümmend kuus üks. Nous en venons au point onze. ja sellega jõuame üheteistkümnenda punkti juurde. kas kõikidel on hääletuskaardid olemas? hääletame äh, läbirääkimiste viljakaid tulemusi, mis meil olid nõukoguga ja mis olid suunatud äh, enim puudust kannatavatele isikutele suunatud Euroopa abifondi küsimusele. paralleelselt äh, nende läbirääkimiste lõpuga palusime komisjonil ette valmistada selgitus täiskogule selle kohta, milline on äh, sotsiaalsete toidupoodide õiguslik staatus. aga selle äh, küsimune, see küsimus on ilmselt veel lahtine, aga täiskoguks peaks see saama selgeks. see äh, voliniku sõnumi sisu peaks täiskoguks siiski veel valmis olema kui keegi sõna ei soovi, siis teen ettepaneku, et kohe paneme elektroonilisele hääletusele kogu läbirääkimiste tulemuse. hääletus on avatud better and better again. Marianne Harkin, if you want to vote, you should... Marianne Harkin, kui te tahate hääletada, siis tehke ruttu. But otherwise I can close... vastasel juhul sulgen hääletuse Monsieur Benamias. ja ma s'arrête là. Alors, tout le monde a pu voter? peatume siis siin, kas kõik on nüüd hääletanud, hääletus on lõppenud. kolmkümmend kaks häält anti, kolmkümmend poolt, kaks vastu, erapooletuid ei olnud. palju õnne Ra! raportöörile ja kogu läbirääkimiste meeskonnale punkt kaksteist. on see kiri, mida ma teile hetk tagasi esitlesin. õigusasjade komisjonile Omnibus kolm paketi üle artikkel sada äh, üheksakümmend, kakssada üheksakümmend, kakssada üheksakümmend üks, äh, et kasutada regulatiivmenetlust äh, analüüsiga. teen ettepaneku elektrooniliselt hääletada, et äh, oleks tagatud, et kõik on hääletanud, hääletus on avatud. kas kõik on hääletanud, hääletus on lõppenud anti kolmkümmend neli häält, kolmkümmend üks poolt, kaks vastu, erapooletuid ei olnud ja sellega oleme jõudnud punktini kolmteist, kus äh, hääletame arvamuse eelnõud äh, IMCO komisjoni Solviti raportile Ar-, ja meie ees on arvamuse eelnõu, mille koostas härra Martin Kastler. lõige üks, kompromiss A, viie fraktsiooni poolt, kes on poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud pärast lõiget üks on kompromiss B viielt fraktsioonilt, kes on poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud lõige kaks, kompromiss C, jälle viis fraktsiooni, kes on poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. Äh, kompromiss D, sama viis fraktsiooni, kes on poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. Äh, muudatusettepanek kolmteist raportist äh, proua Popolult kahes osas, esimene osa ilma sõnadeta. And the respective administration for the better coordination of social security system. poolt selle esimese osa ilma nende sõnadeta, er-, vastu, erapooletud, vastu võetud. ja need, kes on nende sõnade lisamise poolt, pool, vastu, erapooletud, see on tagasi lükatud. lõige neli kompromiss E viielt fraktsioonilt poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud äh, kompromiss J viielt fraktsioonilt poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud äh, kompromiss F viielt fraktsioonilt poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud kompromiss G viielt fraktsioonilt poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud lõige kuus, kompromiss H viielt fraktsioonilt äh, poolt vastu, erapooletult vastu võetud, äh, seitse kompromiss I, viis fraktsiooni poolt vastu, erapooletult vastu võetud. ja sellega oleme jõudnud äh, muudatusettepanekute hääletamisele lõpule, nii et kogu arvamus muudetud kujul, elektrooniline hääletus, hääletus on avatud. kas kõik on hääletanud, hääletus on suletud? kolmkümmend viis häält anti, kolmkümmend viis poolt, vastu ega erapooletuid ei olnud. palju õnne raportöörile! punkt viisteist. meie äh, komisjoni arvamus transpordikomisjonile mis puudutab turulepääsu sadamateenuste valdkonnas ja sadamate finantsläbipaistvust. selle koostas härra De Bakker. tund-, see ei ole ju, see on ju määruse eelnõu Äh, ettepanek kogu määruse eelnõu tagasi lükata, see on proua Schröteri muudatusettepanek kuus, kes on poolt, vastu, erapooletud. kontrollime seda. kas kõik on hääletanud? hääletus on suletud kaheksateist poolt, kaheksateist vastu, üks erapooletu. see on selline kitsas pääsemine, nii et see on sellisel juhul tagasi lükatud, raportöör on rahul. artikkel üks, lõige kaks, punkt C, muudatusettepanek kakskümmend seitse, Richard Howard mis on muudatusettepanek, mis tahab kustutada, kes on poolt, vastu, erapooletud. kontrollime seda. arvestades, kuidas läks eelmine hääletus, hääletus on avatud. kas kõik on hääletanud, hääletus on suletud? üheksateist poolt, kaheksateist vastu. erapooletuid ei olnud. seega on see vastu võetud ja seetõttu artikkel üks lõige kaks punkt C on kustutatud. artikkel üks lõige kaks punkt D muudatusettepanek kakskümmend kaheksa Richard Howitilt jällegi soovib kustutada seda punkti, kes on poolt, vastu, erapooletud, kontrollime. kas kõik on hääletanud, hääletus on suletud? üheksateist poolt, kaheksateist vastu, erapooletuid ei ole, seega jällegi samasugune hääletus, punkt D on kustutatud. punkt G nüüd, muudatusettepanek kakskümmend üheksa, äh, samalt esitajalt ja muudatusettepanek kolmkümmend proua Steinbrückilt, kes samuti toovib ära kustutada punkti G, panen selle elektroonilisele hääletusele. muudatus on, äh, hääletus on avatud kas kõik on hääletanud, hääletus on suletud? jällegi sama tulemusega vastu võetud, üheksateist poolt, kaheksateist vastu. erapooletuid ei ole. järgmine punkt. punkt hash jällegi, muudatusettepanek kolmkümmend üks Richard Howitilt, kes soovib kustutada seda punkti. panen selle elektroonilisele hääletusele mis on nüüd avatud. kas kõik on hääletanud? hääletus on suletud. üheksateist poolt, kaheksateist vastu. erapooletuid ei ole. seega on punkt H samuti ära kustutatud. artikkel kaks lõige üks punkt üks. muudatusettepanek kolmkümmend kaks härra Odilt see ei soovi kustutada, raportöör on selle vastu, kes on poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud märkimisväärse elamusega. nii et punkt üks artiklis kaks lõikes üks on niimoodi muudetud. artikkel kaks lõige üks punkt kaks, muudatusettepanek kolmkümmend kolm Richard Howitilt, kes on poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud artikkel kaks lõige üks punkt neliteist, muudatusettepanek kolmkümmend neli härra Odilt, kes on poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. artikkel kaks lõige üks punkt kaheksateist A, muudatusettepanek kolmkümmend viis härra Hautilt, kes on poolt, vastu, erapooletud, see on tagasi lükatud. artikkel neli lõige üks, muudatusettepanek kolmkümmend kuus proua Steinrückilt, kes on poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. artikkel neli lõige kaks, sissejuhatav osa kolmkümmend seitse Elizabeth Schröterilt, kes on poolt, vastu, erapooletud. kontrollime seda elektrooniliselt. hääletus on avatud. kas kõik on hääletanud, hääletus on suletud. üheksateist poolt, kaheksateist vastu. erapooletuid ei ole, seega see on vastu võetud artikkel neli lõige kaks punkt A, muudatusettepanek kolmkümmend kaheksa proua Schröterilt, raportöör on poolt, kes on poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. artikkel neli lõige kaks punkt C, Elizabeth Schröterilt, muudatusettepanek kolmkümmend üheksa, kes on poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. muudatusettepanek nelikümmend härra Pachilt on sobiv, poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. artikkel neli lõige kaks punkt äh, DA, kompromiss DA, muudatusettepanek on esitatud nelja fraktsiooni poolt, kes on poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. artikkel neli lõige kolm, nelikümmend neli muudatusettepanek äh, härradelt Paolo ja Silvestris, poolt, vastu, erapooletud, äh, kontrollime seda elektrooniliselt, aga see vist oli vastu võetud. hääletus on avatud kas kõik on hääletanud? hääletus on suletud. kakskümmend poolt, kuusteist vastu. see on tõesti vastu võetud. artikkel viis lõige kaks pärast alaparagrahvi kaks A muudatusettepanek nelikümmend viis proua Schröterit, kes on poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud. artikkel kuus lõige üks pärast pärast punkti B nelikümmend kuus rahahoidjalt poolt vastu, erapooletud vastu võetud. muudetud ettepanek äh, nelikümmend seitse äh, nelikümmend kaheksa, nelikümmend üheksa, viiskümmend ja viiskümmend üks on vastu võetamata, nii et jõuame siis muudatusettepanekule viiskümmend kaks proua Schröterilt. raportöör on poolt, poolt vastu, erapooletud äh, vastu võetud. muudatusettepanek viiskümmend kolm härra Hauitilt poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud viiskümmend neli on äh, sobimatu, sellega jõuame artikkel kaheksa lõige kuus, muudatusettepanek viiskümmend viis härra Howitilt, soovib kustutada, kes on poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud. järgmiseks äh, on kontrollime jah seda, aga mul on õigus, ma olen täiesti kindel ma tean, et te tahate täpseid numbreid teada saada, et teada, kuidas läbi rääkida edasi. hääletus on avatud. kas kõik on hääletanud? hääletus on lõppenud. neliteist poolt, kakskümmend kolm vastu, üks erapooletu. ehk siis pole mingeid üllatusi, viiskümmend viis on tagasi lükatud. järgmisena tuleb äh, härra Howiti suuline muudatusettepanek. mis ta ei oleks saanud panna hääletusele, kui muudatusettepanek viiskümmend viis oleks vastu võetud, aga kuna see oli, lükati tagasi, siis tuleb see suuline muudatusettepanek. kas keegi on suulisele muudatusettepanekule vastu? panen selle hääletusele siis. kes on poolt, vastu, erapooletud tundub, et see võeti vastu. härra Howitt, kas te sooviksite, et ma seda kontrollin? tundub, et soovite, nii et kontrollime elektrooniliselt seda suulist muudatusettepanekut. hääletus on avatud. kas kõik on hääletanud? hääletus on lõppenud. kolmkümmend üks poolt, seitse vastu, erapooletuid ei ole. seega on see suuline muudatusettepanek selgelt vastu võetud viiskümmend kuus härra Pachilt seetõttu langeb ära, ehk siis nüüd artikkel kümme lõige üks, kompromiss E neljalt fraktsioonilt, poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. artikkel kümme lõige kaks, kompromiss EA kolmelt fraktsioonilt, poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. artikkel kümme lõige kolm, kuuskümmend neli Juta Steinrückilt, kes poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. kuuskümmend viis härra Howitilt on sobiv, nii et panen selle hääletusele, kes on poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. kuuskümmend kuus Steinbrückilt poolt, vastu, erapooletud. kontrollime seda elektrooniliselt. hääletus on avatud. kas kõik on hääletanud? hääletus on suletud üheksateist poolt, üheksateist vastu. see on tagasi lükatud. artikkel üksteist, kuuskümmend seitse, Howitilt poolt, vastu, erapooletud. tagasi lükatud. peatükk kaks A uus kuuskümmend kaheksa Howitilt. raportöör on vastu, kes on poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud. artikkel kaks lõige kolm, kuuskümmend üheksa, Raudilt, kes on poolt, vastu, erapooletud tagasi lükatud. artikkel kaksteist, pärast seitset, seitsekümmend, härra Odiit, kes on poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud. artikkel viisteist lõige üks, seitsekümmend üks, proua Schröterilt poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud. artikkel kuus, kontrollime seda viimast siis, jah? seitsekümmend üks on ju ikkagi jõuluaeg, nii et teen teile need jõulukingitused ja luban teil kontrollida kõiki hääletusi. kas kõik on hääletanud? hääletus on lõppenud. üheksateist poolt, üheksateist vastu. Teil oli õigus kontrollida ja minul oli samas õigus öelda, et see on tagasi lükatud. artikkel kuusteist lõige üks, sissejuhatav osa, kompromiss F neljalt fraktsioonilt, kes on poolt, Äh, kompromiss F siis. neljad fraktsioonid, kes on poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. artikkel kuusteist lõige üks. pärast C-d seitsekümmend viis Juta Steinrückilt, kes on poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud. aga hea meelega olen valmis kontrollima, kui muudatusettepaneku autor seda soovib. muudatusettepanek seitsekümmend viis hääletus on avatud. kas kõik on hääletanud? hääletus on suletud. mulle tundub, et see on väga suure enamusega vastu võetud, kolmkümmend kaks poolt, seitse vastu, erapooletuid ei ole. niisiis on see selgelt vastu võetud. kuus, kuusteist, üks, muudatusettepanek seitsekümmend kuus, Pahilt poolt vastu, erapooletuid vastu võetud. muudatusettepanek seitsekümmend seitse, Howitilt on sobimatu ja sama puudutab ka suulist muudatusettepanekut, mis siis on seitsekümmend kaheksa, seitsekümmend üheksa, kaheksakümmend, mille puhul kõik see kehtib. põhjenduspunktid, põhjenduspunkt viis, muudatusettepanek üks, kes on poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud kaks koostajalt, poolt, vastu, erapooletud, kontrollime seda. elektrooniline kontroll, muudatusettepanek kaks, hääletus on avatud kas kõik on hääletanud? hääletus on suletud. kakskümmend üks poolt, kaheksateist vastu. erapooletuid ei ole, seega see on vastu võetud. muudatusettepanek seitse härra Autilt, kes on poolt? vastu, erapooletud, vastu võetud. põhjenduspunkt seitse, kompromiss A kolmelt fraktsioonilt, kes on poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud seega järgmiseks muudatusettepanek kümme härra Haavitilt poolt, vastu, erapooletud. kontrollime seda. elektrooniline kontroll, muudatusettepanek kümme, hääletus on avatud. kas kõik on hääletanud? hääletus on suletud. kakskümmend neli poolt, viisteist vastu. erapooletuid ei ole, seega see on vastu võetud selgelt muudatusettepanek üksteist Raavutilt, kes on poolt? vastu? erapooletud? see on tagasi lükatud. kaksteist jääb ära, seega kompromiss B järgmiseks neljalt fraktsioonilt, kes on poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. kompromiss C kolmelt fraktsioonilt, kes on poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud üheksateist Rabahilt poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud kakskümmend eh, on sobimatu, eh, kakskümmend üks härra Howitilt poolt, vastu, poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud. kakskümmend kaks Richard Howitilt poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud, kakskümmend kolm sobimatu, seega kompromiss D järgmiseks neljalt fraktsioonilt. poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. ja kakskümmend kuus on jällegi sobimatu, niisiis panen hääletusele kogu arvamuse eelnõu muudetud kujul, see on elektrooniline hääletus kas kõik on hääletanud? hääletus on suletud, kakskümmend viis poolt, neliteist vastu, erapooletuid ei ole. võib-olla raportöör ei ole sajaprotsendiliselt rahul, aga igal juhul on tulemus hea ja õnnitleme raportööri Euh, au point euh, seize euh, nous on... kuusteist päevakorrapunkt nüüd. see on arvamus, mida esitatakse Keskkonnakomisjonile EITRE-le, kes ühiselt sel teemal raporteerivad sur un rapport d'initiative s'agissant tegemist on omaalgatusliku raportiga kliima- ja energiapoliitika raamistiga aastani kaks tuhat kolmkümmend. lõige üks kompromiss A neljalt fraktsioonilt poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. pärast lõiget üks muudatusettepanek kolm Olle Kristjansen, kes on poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. muudatusettepanek neli Proglivetilt poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. viis Kreutzmannilt poolt, vastu, erapooletud. kes on poolt? vastu, neid on viis, pool, vastu, erapooletud, kontrollime seda igaks juhuks, muudatusettepanek viis, kontroll, hääletus on avatud. kas kõik on hääletanud? hääletus on lõppenud. kakskümmend üks poolt, seitseteist vastu, üks erapooletu, viis on vastu võetud. kuus Kristjansenilt poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. seitse poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. kaheksa Proglivetilt suulise muudatusettepanekuga, millele vist vastuväiteid ei ole. seega, kes on kaheksa poolt muudetud kujul, vastu, erapooletud kui eh, liberaalid märku ei anna, siis ma eriti hästi aru ei saa. kes on kaheksa poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. pärast eh, lõiget üks D, muudatusettepanek üheksa, poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. kompromiss B neljalt fraktsioonilt poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. kaksteist, Kristjanson, poolt, vastu, erapooletud vastu võetud. kompromiss C neljalt fraktsioonilt, poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. kuusteist, Kreutzmann, poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. kompromiss D kolmelt fraktsioonilt, poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. seitseteist, vahe, vabandust, üheksateist, Progrevetti, kahes osas, see on osade kaupa hääletus, mida palunud Rahvapartei esimene osa rõhutab vajadust kuni äh, sektor, need, kes on esimese poole poolt, vastu, erapooletud, see on tagasi lükatud. teine pool, poolt, vastu, erapooletud. teine pool on vastu võetud kakskümmend, mm, sobimatu seega panen hääletusele kompromiss E, poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. muudatusettepanek kakskümmend viis, proglevetid poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. ja nüüd panen hääletusele arvamuse eelnõu muudetud kujul, elektrooniline hääletus, hääletus on avatud. kas kõik on hääletanud, hääletus on suletud? kolmkümmend üheksa poolt, vastu ega erapooletuid ei ole palju õnne raportöörile. Notre euh, vote suivant, qui est le dernier vote de cet après-midi, c'est au point. viimane hääletus, oleme jõudnud peaaegu lõpule, äh, päevakorrapunkt seitseteist 77 euh, le dépôt d'amendement euh, muudatusettepanekute esitamise tähtaeg lepiti koordinaatoritega kokku, sellest me rääkisime. tegemist on omaalgatusliku raportiga naistekomisjonilt võrd-, meeste ja naiste võrdõiguslikkus Euroopa Liidus aastal kaks tuhat kaksteist ja niimoodi on vist õige asju ajada, sest et meil on ajaline surve. kas mul on õigus? ja me otsustasime ka mitte koostada ametlikku arvamust, aga me saame otse esitada muudatusettepaneku komisjonile. lõige üks, pärast seda lõiget muudatusettepanek kolm, proua Klevetilt, kes on poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud, muudatusettepanek neli, proua Klevetilt, poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud, viis Klivetilt poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud, kuus proua Klivetilt äh, osade kaupa, mida, seda taotles ALDE, esimene osa, kes on poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud, teine osa, poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. seitse proua Palatsinot, kes on poolt, vastu, era-, vastu võetud. kaheksa klevetilt kahes osas, esimene osa, mida taotles Alde poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud teine osa, poolt, vastu, erapooletud. teisel osal läks paremini ja see ei olnud vastu võetud. muudatusettepanek üheksa programmetilt poolt, vastu, erapooletud, vastu, kes oli vastu, erapooletud, see on tagasi lükatud. kümme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 siin on kaks osa. esimene osa. Äh, ilma äh, to recognize the added value of women in the workplaces and ilma selle osata. ja siin on ka suuline muudatusettepanek, mille Rahvapartei esitas. kas suulisele muudatusettepanekule ollakse vastu? ei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 saadame selle FEM komisjoni, need on meie muudatusettepanekud ja sellega olemegi jõudnud hääletuste lõpule. ja nüüd tuleb punkt üheksateist. Sur notre rapport d'initiative euh, d'enquête sur le rôle et les niisama algatuslik raport, uurimisraport Troika rolli ja tegevuse kohta seoses euroala programme kohalduvate riikidega. ja nüüd annan sõna arvamuse koostajale härra Serkasele tegime koostööd majanduskomisjoniga, mis koostab äh, raportit selle teema kohta. aga kahekümnendast teistkümnendal detsembril ütles komisjoni esimees, et ei ole huvitatud sellest ühisest raportist, kuid andis meile võimaluse omaalgatusliku raporti koostada sama teema kohta. ja sellepärast siis omaalgatuslik raport, aga nüüd on sõna härra Särkasele. jah, aitäh proua esimees, nagu juba ütlesite, meil oli võimalus koostada omaalgatuslik raport selle teema juurde. täna hommikul me arutasime variraportööriga seda teemat, otsustasime mitte algatada uut menetlust, vaid kasutada seda rap-, äh, arvamust, mis on siis majanduskomisjon koostanud ja seda täiendada. ja on me siis veel täiendame seda raportit, võttes arvatud muudatusettepanekuid, on juba äh, kaks äh, dokumenti sekretäriaadilt ette valmistatud nende programmi kohaldatavat, kohaldavate riikide kohta ja me püüame nüüd äh, järgmise aasta alguse, alguses üksikasjalikumalt seda käsitleda me oleme siin sel-, meil on selgelt piiritletud vastutusala, tööhõive ja sellepärast me ei tegele majanduse küsimustega ja institutsiooniliste küsimustega, sest see on AFCO komisjoni ja majanduskomisjoni äh, vastutusala. meie tegeleme siin puhtalt tööhõive ja sotsiaalse kaasamisega. ja me jääme Kreeka, Portugali, Küprose ja Iiri ehk siis äh, neid äh, programme kohaldavate riikide juurde ega analüüsi veel nelja riiki, mida seal äh, raportis on nimetatud Hispaania, Ungari, Rumeenia ja Läti, sest Hispaania sai ainult finantsabi finantssektori jaoks ja äh, ka teised äh, riigid, nende puhul on olukord teine, kuigi on äh, teatud sarnasusi, nii meie tegeleme ka ainult programmi riikidega. nüüd aga sisuliste küsimuste juurde ja minu arvamuse projekti juurde. see koosneb kahest osast. esimeses osas meenutame fakte ma arvan, et äh, nende üle vaielda ei saa, ka need õiguslikud kohustused, mis äh, aluslepingute ja rahvusvaheliste lepingute järgi Euroopa Liidul on, neid ei tohi unustada, me peame ähm, me, meil on, me peame kinni pidama sotsiaalhartast, sellel on palju aru peetud, väga palju vaieldud, kuidas täpselt neid nõudeid täita ja samuti ILO standardeid. teine osa, seal olen uurinud neid fakte ja neid tagajärgi, mida praegune olukord kaasa toob ja ka Euroopa kaks tuhat kakskümmend strateegia mõju. Need on kõik teadaolevad teemad, parlament on ka oma arvamust avaldanud selle kohta ja äh, mina keskendun just, just Euroopa kaks tuhat kakskümnele, mis puudutab tööhõivet ja vaesusohtu ning äh, sotsiaalset äh, kaasamist ja lõpetuseks olen äh, ka soovitused äh, koostanud. me oleme selle dokumendi nüüd koostanud ja me peame võtma arvesse neid äh, kohustusi, mis meil on ja neid kohustusi, mis Euroopa Liit endale võtnud ja analüüsima, kas me neid ka täidame ma meenutaksin siin aluslepingu artiklit üheksa, kus on öeldud, et äh, oluline, olulised, oluline on kõrge tööhõive määr ja äh, tuleb äh, võidelda ähm, või tuleb võidelda sotsiaalse kaasamise eest. kas Troika on alati silmas pidanud neid eeldusi? nüüd meil on Euroopa Liidu toimimise lepingu artikkel kuussada viiskümmend üks, ähm, mis ütleb, et tuleb järgida Euroopa sotsiaalhartas sätestatud äh, kohustusi. nii et äh, ma analüüsin seda, kuidas on ümber käidud Euroopa sotsiaalharta äh, sätetega ja põhiõiguste hartaga. kui me räägime siin kollektiivlepingutest, või punkt kolmkümmend kaks, tööhõive, punkt kolmkümmend viis, sotsiaalsed teenused, avalik huvi nii et ma uurin, kuidas seda on äh, sõnastatud lepingutes ja rahv-, aluslepingutes ja rahvusvahelistes lepingutes ja kas äh, neile nõuetele vastame. me peame tööhõivekomisjonis ka uurima seda, kas Troika on pidanud kinni Euroopa kaks tuhat kakskümmend strateegiat, mis puudutab tööhõivet ja võitlust vaesusega, koolist väljalangemisega. ja ähm, ma jõuan oma järeldustes äh, selleni, et kahjuks neid äh, tingimusi ei ole neist ei ole kinni peetud, ei ole viidud läbi analüüsi olukorra kohta liikmesriikides. ma hindan negatiivselt ka memorandumite mõju, ei ole silmas peetud või, või ei ole arvesse võetud Euroopa Liidu nõuandvaid organeid, äh, regioonide komitee, majandus- ja sotsiaalkomitee ja ka tööhõivekomisjoniga ei peetud nõu, samuti ka mitte sotsiaalkomisjoniga. euroala äh, grupp, mis andis selle mandaadi, jättis sellise mulje, nagu oleks siin küsimus ainult finantsides ja selle tagajärjed on olnud laastavad see ei saanudki teisiti minna, siin ei olnud mingit edu oodata, hävitati töökohti, viisteist protsenti olemasolevatest töökohtadest. mitte ainult, et ei ole suudetud äh, luua töökohti nagu äh, Euroopa kaks tuhat kakskümmend strateegias ette nähtud, vaid äh, tööpuudus on suurenenud, see on kahekordistunud ja eelkõige noorte tööpuudus on mõnedes riikides nagu Kreeka üle viiekümne protsendi. just need rühmad, mis vajavad erilist abi nagu naised või äh, puuetega inimesed, nende olukord on eriti raske. on ka väga palju pikaajalisi töötuid, rohkem kui kolm-neli aastat tagasi eile esitles Karitus uut aruannet vaesuse kohta, vaesus on mitmekordistunud ja ka äh, laste puhul on vaesuse määr ilmselt suur, kakskümmend seitse protsenti, kümme protsenti, kümne protsendi punkti võrra rohkem kui Euroopas keskmiselt me, sellega rikutakse äh, sotsiaalharta artiklit kaksteist ja ka see lisaprotokolli. nüüd, mis puudutab äh, Euroopa kaks tuhat kakskümmend strateegiat, siis äh, on ka positiivseid suundi näha, koolist lahkumine on vähenenud, see on positiivne. kõigist aruandest tuleb välja, et et üliõpilasi, õpilasi on rohkem sellepärast, et ei ole tööd, ei ole alternatiivi. ja ka duaalseid äh, väljaõppesüsteeme ei ole piisavalt. väga oluline on struktureeritud sotsiaaldialoog ja ILO on öelnud, et troika mandaat on sotsiaalse dialoogi struktuure negatiivselt mõjutanud. ma ähm, nõuan komisjonilt, et komisjon selgitaks, mis on toimunud. siin ei äh, tohiks käsitleda mitte ainult nende liikmesriikide finantssituatsiooni äh,. ei tohi eirata äh, see, see, nende meetmete ohvreid. see on väga lihtne palve. komisjonil on ju ka vastav tehniline teadmus, et analüüsida seda, kuidas on täidetud äh, kohustusi vastavalt äh, Euroopa kaks tuhat kakskümmend strateegiale. tegemist on tõelise sotsiaalse katastroofiga, millel ei ole mitte ainult lühiajalised, vaid ka pikaajalised mõjud nii äh, sotsiaal- kui tervishoiu valdkonnas. komisjon peaks sellega võitlema, on ju ka olemas vastavad äh, finantsprogrammid ja maksebilansi programmid, nii et äh, peaks tegema kõik, et seda sotsia-, sotsiaalset katastroofi leevendada ning takistada vaesuse levimist ja sotsiaalsete struktuuride hävitamist. ja minu soovitustest tuleb ka selgelt välja, et troikat ei tohiks enam eh, olla, meil on vaja ühenduse vahend, instrumente kasutada. et neid hallataks ka demokraatlikult, et parlamendil oleks kaasarääkimisõigus, et reageeritaks tõesti ühenduse ja Euroopa meetodiga me ei tohi ka usku, me ei tohi ka unustada Euroopa Liidu toimimise lepingut ja põhiõiguste hartat. ja kogu Euroopa ähm, ja, ja seda, kui ja seda, et on oluline ähm, noorte tööpuudust vähendada. ma tahan äh,, nii palju siis minu äh, raporti kohta ma tahan siin täita teatud lünki ja olen püüdnud seda lühidalt ja selgelt sõnastada. Nende muudatusettepanekutega tahan meie komisjoni seisukohta, majanduse komisjoni seisukohta ja AFCO seisukohti veel täiendada, ma loodan, et eh, suutsin seda teha ja saan loota teie toetusele ja loodan, et saame selle raporti vastu võtta parem hilja kui mitte kunagi. me tahame tõesti rõhutada, et see on meile oluline siin parlamendis. tänu. nüüd kõnelejate nimekiri. alustan variraportööridest. Regina Pastus, Marin Haakin. Elina Pastus, palun suur tänu, proua juhataja, ma olen väga tänulik Alejandro Tserkasele oma panuses selle väga olulise töö puhul, kus hinnatakse troika tööd nendes riikides, mille puhul rakendub Euroopa programm. ta räägib sünergiast ta räägib sellest, mis juhtus nendes maades, kellel on koostöö Troikaga, ta räägib eesmärkidest kahe tuhande kahekümnenda aasta strateegia valguses, mis jäävad saavutamata. struktuuri osas meil mingisugust probleemi ei ole, tegemist on algatusraportiga. kõhklusi pole ka majanduskomisjonis tehtava töö osas. seda mm, tööd tehakse teise struktuuri järgi. aga mulle tundub, et me peame arvastama, arvestama selle faktiga, et, et mm, algatusraportid piirduvad komitee, komisjonides ainult oma valdkonnaga, see on äh, meie puhul sotsiaalvaldkond ja tööhõive, koolid, vaesus ja nii edasi. me peame olema ettevaatlikud, kuidas troikat, selles osas, kuidas troikat nähakse nendes riikides, kes troika käe all on olnud mulle tundub, et me peame kõiki neid aspekte nimetama. me peame arvestama ka olukorda nendes riikides, kui nende puhul sellist meetodit rakendati. valitsuste tegevus viis selleni, et valitsuste finantstegevus viis selleni, et Troika pidi sekkuma nende tegevuse tõttu tekkis vajadus laenude järgi, mida pakkus nendele Troika. me peame vaatama, milline oli see alguspunkt selle vajaduse tekkimiseks. vaja oli eh, eh, tööjõureforme eh, ja me peame vaatama ka seda, mis oleks tulemus olnud siis, kui Troika poleks sekkunud millised oleksid olnud alternatiivid mittesekkumisele, mis tegelikult oli võimalik. me ei saa ainult rääkida sellest, mida, eh, mida eh, nõuti valitsuste käest, sest olid ka omapäi tegutsejad takkajärgi on loomulikult lihtne olukorda hinnata. see memorandum, mida need kolm eh, organit rakendasid, Euroopa Keskpank, Komisjon ja eh, IMF, see eh, kohustas maid läbi viima teatud meetmed aga milline oleks olnud olukord siis, kui meetmed ei oleks rakendatud? kui neid alles, kui alles tullakse välja selliste ettepanekutega. aga me peame tagama sellise olukorra, et institutsioonid ei pea enam äh, äh, sekkuma, et need riigid, äh, kellest me räägime, oleksid juhitavad löögi all on terve süsteem ja küsimus on selles, millised alternatiivid olid olemas. ja millised on alternatiivid, eh, mis tulenevad eh, nende mõistmismemorandumite rakendamisest eh, ikonil on niisugune struktuur, et nad näevad ette külaskäike Ehm, nendesse riikidesse, kus nad sekkusid. Ehm, järgmise aasta alguses tullakse Portugali, tegemist on ekspertidega. Ehm, komisjon kutsus nad kohale järgmise aasta alguses, eksperdid määravad, eh, eksperdid määratakse fraktsioonide poolt ja me peaksime võib-olla eh, majanduskomisjonile eh, ka üle-alla panema toetuseks omalt poolt need eh, külaskäigud, need külaskäigud liikmesriikides, kus programme rakendatakse, peaksid, sinna peaksid külla minema ka meie meie eh, komisjoni liikmed, me peaksime vaatama neid, eh, me peame vaatama neid tulemusi, aga me peame vaatama ka neid eh, asju kontekstis, milline oli vaesuse tase, milline oli probleemide tase. suur tänu, nüüd on sõna Mariann Haakinil. suur tänu. aitäh raportöörile, teen lühidalt sellepärast, et mul on veel palju tööd teha eh, selle raporti kallal. mina tulen riigist, kus eh, troika sekkus ja möödunud eh, pühapäeval toimus selline vaikne jubeldamine, et nad lähevad meie juurest ära, siis tegelikult on meil selle teemaga veel väga palju tegemist ja nüüd mõned kommentaarid. mul on väga hea meel, et äh, raportöör alustas äh, lepingute analüüsimisest, sellepärast et aluslepingud on ju kõige aluseks, mida me Euroopa poliitika maastikul teeme, eriti artikkel üheksa nii nagu ma ütlesin ja ma ütlen, ütlesin enne ja ütlen uuesti, sest mina olen ainukene äh, parlamendisaadik kellel oli võimalus, kes, kes eh, veenis Iiri kodanikke, et nad peaksid lootma Lissaboni lepingu peale ja eh, põhipõhjus, miks ma eh, neid kutsusin üles programmiga liituma, oli artikkel üheksa ja sellepärast on mul hea meel, et raportöör lähtub samast raamistikust. ma kuulen muidugi, mida ütlevad kolleegid, aga eh, Euroopa kahe tuhande kahekümnenda aasta eh, strateegias on eh, üsna palju suuri teemasid, mis jäävad meie kompetentsi. aga kuidas me saame mõõta seda, mis on toimunud mm, Äh, võrreldes sellega, milline oli meie eesmärk ja vaat-, võrreldes sellega, mis on juhtumas teistes liikmesriikides. raportöör ütles, et äh, ainukene koht, äh, kus ei ole negatiivset tagajärge on see, et koolis ollakse kauem ja niimoodi on ka Iirimaal, sellepärast et lihtsalt töökoht, tööd ei ole ma kuulen ka seda, mida ütles Jean Pastres, ütles, et me peame vaatama, millest me alustasime. erinevates liikmesriikides oli see eh, stardipunkt erinev, ma ei taha siin eh, rääkida Iirimaast, sellepärast et meie mm, alguspunkt oli hoopis teistsugune. Kõik alustasid erinevast kohast oluline on vaadata, milline oleks olnud tulemus, kui Troika ei oleks midagi ette võtnud. ma ei tea, kas me peame seda just analüüsima, aga igatahes ignoreerida seda ka ei saa. nii et, et niisugust märkust hindan ma väga. ja lõpuks viimane kommentaar. ja ma olen suuresti nõus sellega, mida ütles raportöör. minu viimane kommentaar on see, et ma toetan tema kommentaare. kui me räägime Troika tegevusest, siis üks asi, millel nad püüdsid tähelepanu pöörata, on eh, reformid ja nad peaksid eh, pöörama tähelepanu just reformidele, mitte tööhõivepoliitikale. ja kui me nüüd midagi sellest õpime, siis me peame vaatama, kuhu me oleme tänaseks päevaks jõudnud. me ütleme, et tõepoolest tulemused tänase päevani on niisugused, kas me tahame, et see jätkub, kas me tahame, et asjad samamoodi edasi läheksid. üks asi on raportit kirjutada, arvamust avaldada, aga me peame küsima, kas eh, sellel on ka mingisugune mõju aga igatahes aitäh raportöörile hea töö eest. Eh, nüüd kolleeg Suber. Eh, proua juhataja. kõigepealt tänaksin raportööri. see on hea alus edasiseks tööks suuremas osas oleme me tema diagnoosiga nõus. loomulikult anname me ka oma panuse, me võime tema tööd paremaks teha ja mina olen kuue variraportöör. olen ma ka, sellele lisaks olen ma portugaallane ja kahtlemata äh, see kõik mõjutab seda, mida ma öelda tahan ei, ma tean, mida tunnevad hää, eh, minu valijad ja töötajad. Portugali osas me võime öelda nii, et Portugalis pole kunagi olnud nii tõsist majanduslangust, pooled inimesed on tööta, on tohutu vaesus, nii nagu siin seletati. meie investeeringute tase on samasugune nagu viiekümnendatel aastatel. nii et äh, vaatamata kõikidele jõupingutustele, mida me teeme selleks, et tööhõivet eraldada majanduspoliitikast, ei tule me sellega toime, neid ei anna omavahel lahutada kui me vaatame sotsiaal- ja tööhõive küsimusi, siis eh, kõige tähelepanuväärsem minu meelest on eh, töötajate järjest kasvav ekspluateerimine, nende õiguste kärpimine, mille eest nad võidelnud on. kahe tuhande neljateistkümnenda aastani peaks eelarve, riigieelarve vähendama, vähenema nelja koma nelja miljardi võrra ja see tähendab seda, et Troikaga peetakse läbirääkimisi eh, järjest suuremate palgakärbete osas, inimesi sunnitakse eh, minema varem pensionile, eh, surve all on inimesed, kes töötavad hariduses, kultuuris, kohalikus omavalitsuses Eh, miljonid saadetakse eh, averustesse ja eh, ka teistsugustesse töölepingutesse. ja veel üks asi, mis on erakordselt tähtis, seda on ka juba nimetatud. see on kollektiiv kollektiivlepingute nõrgenemine ja inimeste vallandamine muutub järjest kes lihtsamaks, hinnad, eh, palgad langevad, inimesi on kergem vallandada. alati on niisugune eh, tendents olemas taolistes olukordades ja muidugi eh, statistikaga võib manipuleerida, me teame, et ränne mõjutab väga tugevalt E, tööhõive statistikat e, rohkem kui sada kolmkümmend tuhat töötajat e, lahkusid sel aastal Portugalist, see on ka üks oluline punkt. see tähendab, et Portugalis on Euroopa Liidus tagantpoolt kolmas kõige madalam ostujõud ja see eh, seostub kasvava vaesusega. see on ka üks majandusküsimus, mis mõjutab töötajaid. privatiseerimine on üks eh, punkt, eh, meie rahvuslik lennuettevõte privatiseeritakse see mõjutab kahtlemata töökohtade kadumise protsessi. mina ei tea, millises kolmes komisjonis tegeldakse troika poliitilise legitiimsusega, kui nad ähm, sunnivad peale suveräänsetele mm, Eh, suveräänsetele eh, organisatsioonidele peale oma tahet, suveräänsetele riikidele peale oma tahet. ma arvan, et võib-olla AFCO peaks selle probleemiga tegelema, tundub nagu nende valdkond ole, olema. Eh, lõppkokkuvõttes ütlen ma seda, et ma olen nõus selle mõttega, et troika loogika, mis on IMF-i loogika, ja kui seda oleks rakendatud Ecuadoris ja Argentiinas, siis ei oleks olnud mitte mingisugust majanduskasvu pärast IMF-i lahkumist. ja ma ütlen samamoodi, et taoline loogika lõpeb alati samamoodi, see tähendab krahhiga. Euroopa Liit peaks aitama riike, mis Äh, on ähm, hätta sattunud niimoodi, et kreditoridega peetaks läbirääkimisi Euroopa Liidu poolt. et neid survestataks. see, mida makstakse, peaks olema indekseeritud kasvuga, sest kui niimoodi ei tehta, siis ei muutu mitte midagi, kasvu ei tule elu ilmas ja see on täiesti ilmselge. niisiis le diċtrilla ja siis Karim Aledi. suur tänu, ka mina tänaksin raportööri, alustan sellest. mulle tundub, et ta teeb head tööd, ta jagab meiega oma muret ja mulle tundub, et sotsiaalsed aspektid on alati fundamentaalse tähtsusega ja taoliste raportite puhul. ma lihtsalt ei kujuta ette, ei kujuta ette, kuidas me hindaksime eh, päästeprogrammide rakendamist, mida tegi Troika, ilma et me ei pööraks eh, erilist tähelepanu sotsiaalsele dimensioonile. tegelikult eh, heaoluriik. Äh, heaoluriigis on negatiivsed tagajärjed kõige silmanähtavamad. raportöör ütles ja ka äh, kolleegid rääkisid sellest, et suurenenud on sotsiaalne ebavõrdsus, suurenenud on mm, tööpuudus, eriti noorte inimeste hulgas, aga mina nimetaksin veel ka seda fakti, et rünnaku alla on sattunud keskklass. keskklass on teinud tohutuid ohverdusi. vastu, valitsuse poolt vastu võetud poliitika elluviimiseks ja muidugi see poliitika on valitsustele peale surutud troika poolt. see on täiesti selge, kui asja kõrvalt vaadata ja eriti selge on see inimestele, kes kannatavad kui palju siis kui palju siis häda on tulnud troika sunnist, kui palju häda on sündinud valitsuse tegevuse kaudu. kõik need eesmärgid, mis on peale surutud, tähendavad seda, et nähakse ette ainult ühte võimalikku teed eesmärkide saavutamiseks. kärbetega on üle pingutatud seda ei ole tasakaalustatud töökohtade loomise ja majanduskasvuga. tegelikult ma ei saa üldse aru, kuidas Euroopa liidrid ja ka eh, liikmesriikides ei ole mitte kunagi kuulanud neid äh, soovitusi, mis on tulnud eh, prestiižikatelt majandusteadlastelt, kes on sageli saanud ka, kes on sageli ka Nobeli preemia laureaadid. kogu aeg aga rõhutakse kärbetele ja sellel on omad eh, negatiivsed tagajärjed kümneteks aastateks. kärpemeetmed peavad lõppema, sest et probleemid eh, Eh, sellega ei lahene, on lihtsalt loodud uued probleemid. on ainult suurenenud rikaste vaeste vaheline vahe. Eh, on, see vahe on suurenenud eh, sellise määrani, et see lihtsalt üllatab meid kõiki, vaesed on jäänud vaesemaks, rikkad on saanud rikkamaks on tekkinud eh, eh, hulganisti uusi miljonäre. igatahes Portugalis on olukord tunduvalt hullem kui kahe tuhande üheteistkümnendaks aastal, kui siis algas eh, programmi kohaldamine. see on fakt ja seda peab nimetama mõned inimesed küsivad, kas troika tegevus ja troika olemasolu ei äh, õõnesta konstitutsioonilisi põhimõtteid, sellepärast et troika tegevus ju allub teatud poliitikatele, eriti arvestades sotsiaalmudeli lammutamist mis muudab heaoluriigi täiesti ära. ta toob heaoluriigi asemele mingi toetuste süsteemi, mis eh, tähendab sotsiaalse ja ehm, heaoluriigi täielikku ümberdefineerimist ja mul on häid näiteid selle kohta, mida ma räägin. on ju täiesti ilmselge, et Troika ja selle taga olevad asutused, finantsistid löövad hirmsasti raha kokku. Portugal maksab Eh, Portugal maksab võlaintresse samal määral nagu kulutused eh, rahva tervishoiule ja see on murettekitav. vastavalt Soos Natalile on Euroopa tasemel noortel ainult üks mõte, kuidas eh, Euroopast lahkuda või nad tulevad poliitikasse ja korraldavad revolutsiooni ja võib-olla mõnda nendest tõigat-, tõugatakse eh, tegudele revolutsiooni korraldama. ja ma loodan, et noorte inimeste tulevikule ikkagi pööratakse tähelepanu, sest Euroopal ei ole tulevikku, kui eh, ei ole noori inimesi noored inimesed näevad, et Euroopas elu muutub õudusune näoks. Eh, see viib ekstreemsete olukordadeni. Karima Deli, puis. Karima Deli. ja siis Evelyn Regner. miks see? Karima Deli on ta. Ah, okei, suur tänu see raport, mida me arutame, on hädavajalik praegusel ajahetkel. sest Euroopast äh, patuoina tegemine ei ole üldse kerge, ei ole üldse keeruline. mulle tundub, et Euroopast ei tulegi enam mitte kunagi ühtegi head uudist. hea uudis on juba see, et üldse niisugust raportit lasti kirjutada. ja ma arvan, et see raport ei peaks eh, neid riike, eh, kes euroala programme kohaldavad, mm, eh, araks tegema, vaid just väga julgeks tegema, et oma elu muuta. kõigepealt tuleb aknast välja visata kärpemeetmed. oluline on sellest loogikast lahti saada, et iga kord, kui räägitakse Eh, troikast, siis eh, Euroopa kodanikud peavad järjest rohkem püksirihma pingutama. eriti kui asi puudutab sotsiaalseid eelarveid. Need on tohutu vahe nende inimeste vahel, kes eh, saavad kasu kriisi lahendamisest ja nende inimeste vahel, kes äh, alles ootavad muutuste aega. kõigepealt peame vastama sotsiaalsele küsimusele. mitte kusagil ei räägita elamuhindadest, tegemist on suure mulliga. kui Troika kutsub üles kokkuhoiule, siis tuhanded perekonnad peavad maksma pankadele. ja see on tõsine probleem, millele tuleb viidata. teine asi on muidugi tööhõive. me oleme oma komisjonis koostanud igasuguseid toredaid raporteid, rääkinud ka tulevikku suunatud töökohtadest, mis sünnivad selle läbi, et ähm, muutub äh, energiapoliitika, muutub keskkonnapoliitika. aga üks, äh, aga üks sektor, mis on kriisile vastu, hästi vastu pidanud, on solidaarsus. ja seda nimetatakse ka antud raportis ja siis veel sotsiaalsete investeeringute küsimus. kui me küsiksime komisjoni käest, et mis juhtub, kui kui ähm, kasutada äh, võlga selleks, et teha sotsiaalseid investeeringuid, kas siis ei oleks olukord parem? ütleb esimees. Äh, ma tuletan teile meelde, äh, mida ütles härra Kaaras, et äh, troika tuli. selline häda lahendus ei õigusta seda, et eiratakse põhiõigusi. ja suur tänu, et see ka siin selgelt välja toodi. Merci. Est-ce que la Commission souhaite s'exprimer aitäh, kas komisjon soovib ka selles punktis sõna? tundub, et ei. sellisel juhul annan jällegi sõna raportöörile. et see diskussioon kokku võtta. tõesti kahetsusväärne, et komisjonil midagi öelda ei ole, aga kahetsusväärsem on veelgi see, et neil ei ole kolm aastat midagi öelda olnud, sest komisjon on üle kinnitanud selle vastastikuse mõistmise memorandumi nende riikidega ilma igasuguse diskussioonita Euroopa Keskpanga ja IMF-i nimel. ja eurorühma äh, juhtkonna nimel, mis on tegelikult nagu nõukogu. Äh, nagu vastastikuse memorandumi, äh, mõistmise memorandumitest on võimalik lugeda siis on Euroopa riikide juhid siin allustanud ennast nendele seisukohtadele. tahan tänada kolleege nende poolt tehtud sõnavõttude eest ning kinnitan, et võtan kõik need arvesse, sest mulle nad tundusid õiged. paari teemat tahaksin siiski mainida, mis on olnud algusest peale äärmiselt olulised siin oli kolleege, kes mainisid, et äh, meil on tunne, et see troika teema jaotamine kolme komisjoni vahel tähendab seda, et meil ei ole üleüldist poliitilist visiooni. aga ilma selleta me sotsiaalküsimusi üldse ei puudutaks, siin me üritame säästa äh, seda sotsiaaldimensiooni, nagu proua Estrela ütles, siis nüüd me saame vähemalt analüüsida tagajärgi sotsiaalsele dimensioonile, aga paratamatult on selle küsimusega seotud kolm komisjoni. ja kriisiküsimus on see, mida mainis ka Regina Pastos, peaks olema debatt kriisi allikate üle selle üle, kuidas majanduslikult on seda hallatud, sellega tegeleb EKON, AFCO arutab institutsioonilisi küsimusi, see ei tähenda seda, et meie peaksime vait olema. aga e, suur osa meie raportist neid teemasid ei kata, nii et oluline on, et meie võtaksime sõna sotsiaalsete tagajärgede küsimuses. E, oleks viga kuidagi teistmoodi käituda, sest et öö, e, lihtsalt sellepärast, et me arvame, et see ei ole produktiivne või ei lange selle komisjoni pädevustesse, me peaksime hoopis analüüsima tagajärgi ning õppima siit midagi tulevikku silmas pidades. ehk siis ma paluksin, et me piirduksime sellega, mida esimeste nõu-, konverents äh, meile ette kirjutas, me saame rääkida sotsiaalse kohanemise programmidest ja ka seda tingimust, sellest tingimuslikkusest, mis on programmidega seotud. me ei analüüsi siin valitsuste poliitikat, sest eh, poliitikad, mida need valitsused rakendavad, on samuti eh, pidanud vastama tingimustele. kui te olete lugenud seda mõistmise memorandumit, siis näete, et siin on erinevad institutsioonid, nagu näiteks Euroopa Keskpank, millel on teistsugused mandaadid ja mis on tegelenud Äh, asjadega niimoodi, et ise jäänud väga sõltumatuks, aga ei ole võimaldanud äh, liikmesriikidel nende poliitikate suhtes ise mingit sõltumatust rakendada. ehk siis põhimõtteliselt äh, on siin toimunud selline kohandamine, kus on viidud sisse konkreetsed poliitikad nendes riikides, mõned nendest on isegi konstitutsioonikohtud hukka mõistnud, seega mõned nendest meetmetest on suveräänsete riikide põhiseadusi rikkunud, nagu näiteks Portugali puhul, ja me peame seda kindlasti ka silmas pidada. ja see, sellel põhjusel, Režina, ma arvan, me ei peaks äh, arutama selle üle, kas äh, finantsinstitutsioon nõudis ühte või teist asja. ma tean, et äh, oli vajalik, et nendes riikides oleks mingisugune programm olemas. probleem on nendes tingimustes, mis nendele riikidele kehtestati, mitte selles süsteemis ainult äh, üldiselt, vaid need tingimused, mis on seotud selle abiga, elementaarsed küsimused nagu tervishoid äh, ning riikide fundamentaalsed programmid, äh, mis ei ole olnud kaasatud nendesse abiprogrammidesse. vastupidi, on nõutud, et need programmid kaotataks. nõukogu on juba analüüsinud seda, et Euroopa põhiõiguste harta olulisi osasid on rikutud. niisiis, kui me üritame siin leida finantstasakaalu, siis selle käigus me ei tohi unustada teisi eesmärke, mis on samuti asjakohased. aga praegu ei ole tehtud midagi selleks, et neid tagajärgi ette näha või nendega tegeleda. kui me vaatame neid äh, sadu lehekülgi mõistmise memorandumites, siis ei ole siin mitte ühtegi lehekülge selle kohta, kuidas mõjutab see kõige vaesemaid inimesi. kui volinik äh, Olli Rehn selle memorandumi allkirjastas, ei mainitud neid küsimusi absoluutselt. olen teiega täiesti nõus, et need äh, erinevused, mis on liikmesriikide vahel, on äh, tulnud üllatusena, kuidas on võimalik, et äh, liikmesriigid, mille probleemid ei ole sümmeetrilised, pidid täpselt samamoodi, sama vormi järgi käituma, nii et me oleme täiesti erinevatele kehadele andnud täpselt ühesuguse rõivastuse ja seetõttu sellised lahendused ei lahendanud äh, probleeme. tehti äh, ettepanekuid, kuidas muuta institutsiooniliselt riike, näiteks pensionisüsteeme muuta. Hispaania pensionisüsteem oli miljonitega plussis. ja samas oli liikmesriike, Äh, kus see ei olnud niimoodi, samas aga sunniti käituma ikkagi täpselt ühtemoodi. nagu ütles Regina Pastos, siis äh, minu jaoks äh, on samuti oluline mitte siin vaadata, mis on kõik halvasti läinud, vaid kuidas me saaksime natukene leevendada seda valu, mis siit sellega kaasa tuleb me peame siit õppima, et kuidagi tulevikus kuidagi teistmoodi käituda. kas siin oli alternatiive? jah, oli ja meie soovituses me peame paluma Euroopa programmi, sest et see ei olnud Euroopa programm. Äh, meil on vaja Euroopa ülest programmi taastumiseks, sümmeetriaks, äh, selleks, et võrdsus oleks tagatud erinevates riikides Äh, meil on vaja Euroopa programmi, mis äh, põhineks Euroopa Liidu väärtustel. Euroopa Liidu väärtus ei ole mitte ainult see, et me oleme laenajad, vaid et me oleme osa kogukonnast. ei saa ju nõuda, et äh, lihtsalt haiglad suletakse, mõtlemata selle üle, et inimesed niimoodi ei saa ju ravi. loomulikult on olemas alternatiive. paljud Äh, paljusid neid meetmeid vaadati ainult sellest vaatenurgast, et kuidas nad mõjutavad võlga. ja lõppkokkuvõttes on siin ka see mõju olnud väike, sest et äh, need äh, lahendused, need meetmed ei lahenda tegelikult makromajanduslikku ebatasakaalu. tegelikult on küsimuse alla seatud küsimused, mis on lahenduse saanud juba põlvkondi tagasi ootan teie muudatusettepanekuid, ootan koostöö teiega, aga keskendugem oma konkreetsele teemale, mitte aga hakkama lahendama kõiki probleeme, sest et mingisugused me peame kuidagi vaatama tulevikku, nii et me tulevikus ei teeks nii palju vigu ja kohutavaid asju, seda tahtsingi öelda. aitäh, härra raportöör. saan teie palvest aru palute, et kõik peaksid meeles, mis on meie komisjoni pädevus, et meil on, meie teemaks on tööhõive ja sotsiaalküsimused, et me peaksime sellega piirduma. aga tõsi on see, et on, siin on punkte, mis on küll komitee menetluse all, aga siiski meie komisjoni pädevuses. näiteks see, kuidas Troika tegutseb, me oleme selles osas selle vastu sõna võtnud. oleme ka öelnud, et on äh, kahetsusväärne, et äh, mõnikord ei olnud tegemist mitte kvarteti, vaid oli tegemist troikaga, sest oleks ka neljanda osapoole pidanud kaasama. räägin sellest EKONi raportööridega, aga mina ise usun, et siin Euroopa Parlamendis äh, peaksime me endale meenutama, et selle ametiaja alguses koostati raport, minule usaldati selle koostamine, puudutas see kriisikomiteed ning meie eesmärgiks oli leida teistsugune stsenaarium, mis võimaldaks Euroopa Liidul tegelikult ka ületada see olukord, see lahknevus meie majanduste vahel ja liikuda siis edasi ja ülespoole, selle asemel, et sügavamale kriisi langeda, et üha rohkem kokku hoida, mis on Euroopa Liidu jaoks asjad teinud keerulisemaks. ehk siis jällegi need on asjad, mida me võiksime ka oma muudatusettepanekutes otsustada tõsta on üks tehniline punkt, eh, mida me ei käsitlenud. Teie olete koostanud oma arvamuse arvamusena majanduskomisjonile ja täiesti õigesti, pidades meeles, et meil ei ole eriti aega, te olete otsustanud mitte hakata esitama uut arvamust kui sellist, vaid et eh, töötate selle arvamuse alusel, mis on juba esitatud ja nüüd esitatakse seda siis algatusarvamusena. Äh, nüüd siis põhjenduspunktid, mis saab nendega selle kõige tagajärjel? Teil on see eelnõu nii-öelda juba valmis, varrukast võtta. viide ühisele kuulamisele, mille me koos, korraldasime koos majanduskomisjoniga Kreeka teemadel pärast esimeste konverentsilt saadud mandaati, ehk siis äh, ilmselt võib äh, seda meenutada. teeksin siis ettepaneku, et tegutseda järgnevalt. nagu ma aru saan, siis äh, esitate te need põhjenduspunktid kui muudatusettepanekud omaenda raportile. kas ma võiksin paluda, et te juba praegu selle kättesaadavaks teeksite, isegi kui see on ainult inglise keeles, et see oleks kättesaadav kõikidele kolleegidele, et kolleegid saaksid seejärel neid punkte silmas pidada, kui nemad hakkavad koostama oma muudatusettepanekuid, mida nad tahaksid äh, esitada teie algatusraportile põhjenduspunktide osas kas äh, on vastuväiteid sellisele menetlusele? ei, sellisel juhul see on otsustatud ja kolleegidele meenutame seda ka emaili teel lihtsalt, et äh, oleks kindel, et kõik teaksid, kuidas me tegutseme. nüüd siis menetlus, äh, muudatusettepanekute tähtaeg. see tähtaeg on üsna lahke, kõik saavad töötada selle kallal pühade ajal, sest et tähtaeg on viisteist jaanuar kell kaksteist päeval muudatusettepanekuid uuritakse kolmandal veebruaril, kompromisse uuritakse kaheteistkümnendal veebruaril ja järgmisel päeval hääletame seda tööhõivekomisjonis ehk siis kolmeteistkümnendal veebruaril. see tähendab seda, et täiskogusse võib selle viia märtsis. ja nii palju, kui mina olen aru saanud, siis käib see kõik paralleelselt selle tööga, mida teeb majanduskomisjon nende kaasraportööride Karase ja Angoki juhtimisel. olen teile nüüd rääkinud kalendrist, meenutan teile ka, et üheksandal jaanuaril on meil kuulamine, konkreetne kuulamine meie komisjonis, mis võimaldab eh, meil kuulata ära mitmed eksperdid, eh, kes räägivad kõigest sellest, mis puudutab seda raportit. ja paralleelselt sellega, nii palju kui ma olen asjast aru saanud siis on ka majanduskomisjonis kava koos korraldada konkreetne kuulamine, et ära kuulata sotsiaalpartnerid selles küsimuses. kui niimoodi on, siis äh, palume meie vähemalt, et see kuulamine korraldataks niimoodi, et see saaks olla ühine sündmus. kui rohkem kommentaare sellele ei ole, siis ilmselt, jaa, vabandust, härra raportöör soovib veel sõna provisionaalina tahan meenutada ka, ka komisjoni liikmetele ja nendele, kes meid internetis kuulavad, et parlament on avanud diskussioonirühma, äh, mis on seotud selle raportiga ning oleme avatud igasugustele arvamustele. Alors, euh, comme euh, le Parlement, la Commission emploi et affaires sociales est à la pointe töö- ja sotsiaalasjade komisjon on sotsiaalse innovatsiooniga äh, äh, tegeleb väga ajakohaselt igasuguste selliste innovatsioonidega, aga olen aru saanud, et te olete algatanud sellise pilootprojekti ja selle projekti esimene äh, rakendamine ongi seotud teie raportööri, raportööriga, raportiga ja te olete ainult eh, ja esimene raportöör, kes on kasutanud ära parlamendi lisaväärtuse üksust, nii et teie olete nii-öelda innovatsiooni tseesar. tahtsin samuti mainida seda, et eh, sellele raportile on olemas internetilink, nii et need, kes eh, jälgivad meid internetis, meie koosolekud praegu saavad eh, selle diskussiooniga samuti liituda. ehk siis mõte on selles, et eh, igasugused tõusetuvad mõtted saate teie ise raportööre oma raportisse panna. sellega oleme siis nüüd selle punkti lõpetanud ja jätkame ühise aruteluga, mis puudutab kahe tuhande kaheteistkümnenda aasta eelarve täitmist. siin ja see täitmisele heakskiidu andmist, siin on viis raportit mille otsas, osas see ühine arutelu toimub, esiteks üldine eelarve Euroopa Komisjonile, siis äh, koolitusfond, tööohutuse ja töötervishoiu agentuur, elu- ja töötingimuste parandamise fond äh, ja kutseõppe arenduskeskus heakskiidu andmise taust, see puudutab loomulikult Kontrollikoja järeldusi, nende tööd, tingimusi, vastavalt millele aasta kaks tuhat kaksteist eelarvet rakendati. see, mis selgelt siit välja tuleb, on, et Kontrollikoja äh, arvamuse järgi olid eelarve rakendamisega seotud äh, materiaalsed vead ning järelevalvesüsteemi kontroll kulutuste puhul. Need olid ainult osaliselt tõhusad. aasta kaksteist, kaks tuhat, kaks tuhat kaksteist puhul oli näha üleüldist märgitud vigade tõusu. maksete puhul oli, läks see üles kolmekümne üheksa, kolme koma üheksalt nelja koma kaheksale protsendile ja tööhõive sotsiaalküsimustes on olukord veidi parem, aga endiselt siiski vigade arv suurenes kahe koma kahelt protsendilt kolme koma kahele protsendile. ja nagu te näete, siis tegemist on üheprotsendise kasvuga. mis puudutab sotsiaal- küsimuste töökomisjoni pädevust, siis kõige suurem osa sellest puudutab Euroopa Sotsiaalfondi, üheksakümmend seitse protsenti kulutustest puudutab tööhõivet sotsiaalküsimusi ja kõik eh, on keskendunud sellele konkreetsele fondile aastal kaks tuhat kaksteist. Eh, ülejäänud kulutused on põhimõtteliselt sellised, mida eh, rahastatakse toetuste ja abi kaudu, abi, mida on andnud äh, vastavad organisatsioonid. peamine kontrollipoja poolt tuvastatud risk Euroopa Sotsiaalfondi kulutuste puhul, peamised riskid puudutavad äh, mõnede nende kulutuste äh, iseloomu, investeeringute kulutusi, inimkapitali investeerimist, näiteks koolitused ja sellised asjad. ja mis puudutab äh, tegevuste kaasrahastamist, siis on äh, siin äh, see olukord väga mitmekesine, on kaasatud palju osapooli ja see võib mõnikord tekitada probleeme ja raskusi. aga ilmselt see on ka väga tihedalt seotud vastava poliitilise valdkonnaga. kontrollikoda järeldab üldiselt, et esiteks seda poliitikat on uuritud, on teostatud järelevalvet, aga ainult osaliselt, tõhusalt. ja aasta kaks tuhat seitse, kaks tuhat kolmteist perioodi puhul väidavad nad, et veamäär on umbes kolm koma kaks protsenti keskmiselt. meenutan teile, et need kontrollikoja järeldused on äh, täiesti läbipaistvad ning pe neid peab vaatama selles kontekstis, kus me neid raporteid uurime. meie jaoks huvipakkuv poliitikavaldkond. siin on Kontrollikoda soovitanud komisjonile, et nad võtaksid need vead ja puudujäägid arvesse, eriti mis puudutab taotluste läbivaatamise esimest astet. ma ei tea, kas need, kes on Euroopa Sotsiaalfondiga seotud, leiavad samamoodi, aga niimoodi leiab vähemalt Kontrollikoda. kontrollikoda võtab arvesse veel ühte punkti, ehk siis eh, need riiklikud kõlblikkuse reeglid, eh, mis võiks ehk üle vaadata, neid saaks lihtsustada teatud eh, punktides hetkel on oht, et see menetlus on liiga keeruline ja see tähendab seda, et fondi kasutatakse vähe. ehk siis nad on selle poolt, et reegleid lihtsustada. lisaks sellele on nad teinud ettepaneku, et me laiendaksime neid lihtsustatud äh, reegleid, sest et see vähendaks ka veamäära või veariski. mina esitan äh, sellele arvamuse eelnõu, mina oma arvamuse eelnõus käsitlen tervet rida punkte kaasa arvatud näiteks äh, järelevalve ja Euroopa Sotsiaalfondiga seotud meetmed, äh, mis on peamine punkt, äh, see peaks olema vastavuses Euroopa Liit kaks tuhat kakskümmend strateegiaga ja see peaks olema vastavuses ka Euroopa semestri strateegiaga. lisaks sellele puudutab see arvamuse eelnõu tervet rida ettepanekuid, mis on tehtud selleks, et vähendada veamäära veelgi. ja see tervitab äh, sinu esimene töökoht programmi algatamist. see on innovatsioon, mida siin on mainitud ja ka Euroopa kõige haavatavamas olukorras inimeste aitamise fond, siin soovitame me kontrollimehhanismi, mis on kohandatud selle konkreetse programmi osalejatega, sest seda peab kohandama, sest et seda inimkategooriat ei saa võrrelda teiste kategooriatega. seetõttu peab neid kontrollimeetmeid äh, siin muutma. nüüd äh, agentuurid, neid on siin neli ära toodud, nagu te teate laias mõttes, mis puudutab aastat kaks tuhat kaksteist, siis on need agentuurid olnud vastavuses seaduslikkuse ja regulaarsuse äh, nõuetega. konkreetselt CDFOP, mis asub Thessalonikis, siin me peaksime tervitama seda, et lõpuks ometi määrati ametisse direktor, ETF ja Torino peakontor siin me võtame teadmiseks äh, vastu võetud meetmed selleks, et äh, parandada rahavoogusid äh, olukorda selles agentuuris ning tervitame ka meetmeid, mis on võetud tarvitusele selleks, et parandada läbipaistvust aastal kaks tuhat kaksteist, eriti mis puudutab just palkamis- ja värbamisprotseduure. aga tahaksin siin lisada veel ühe asja, aastal kaks tuhat kolmteist leidsime me, et on tekkinud raskusi, nii et et äh, loomulikult me tervitame asjaolu, et äh, direktori, peadirektori mandaati on pikendatud, see on hea, aga see menetlus, mis siin kehtib selle agentuuri reguleerimiseks, aga ka institutsioonide vahelised kokkulepped, mis puudutavad agentuuride direktorite ametisse määramist, nende tekstidega ei käitutud, äh, ei olnud käitutud vastavalt nendele tekstidele, meiega ei konsulteeritud, meid ei informeeritud enne seda, kui peadirektori mandaati pikendati. Need on sündmused, mis leidsid aset aastal kaks tuhat kolmteist. nüüd on aasta kaks tuhat kolmteist ja need sündmused on juba aset leidnud. seega võtame me sellega teadmiseks, kui me hakkama eelarve täitmisele heakskiitu andma veel üks punkt, mis puudutab äh, ETF-i Torinot, tean, et see juhtul aast-, juhtus aastal kaks tuhat kolmteist, aga teeksin siiski ettepaneku, et me tervitame hiljuti sõlmitud kokkulepet, äh, mis puudutab äh, peakorterit ja sinna kaasatud kõik Itaalia ametivõimud ja agentuur. nüüd kolmas agentuur, mis asub Dublinis E, Euroopa Elu- ja Töötingimuste Parandamise Fond. siin võtame teadmiseks asjaolu, et äh, siin on kõrvale kaldutud kavandatud, mittekavandatud tööst, see on tihtipeale programmiks, edasi lükatud on need programmid siin, neljas agentuur on Bilbaos asuv agentuur, Euroopa Tööohutuse Tervise, Töötervishoiu Agentuur, siin saavutati jällegi kokkulepe ja selle agentuuri puhul on äh, üks kommentaar oluline. Äh, siin on veel äh, hangete menetluse osas edasiminekuruumi, aga üldiselt kõigi nende agentuuride puhul, kuidas nad on toiminud, kuidas on neid finants hallatud, meie jaoks on äärmiselt oluline juhtkomisjonina, et meil oleks korralik debatt nende agentuuride iga-aastase tööprogrammide üle. aga nüüd ma vist olengi käsitlenud enam-vähem kõiki neid viite ettepaneku eelnõu heakskiidu andmiseks. annan sõna sõnasoovijatele. kas komisjon soovib sõna? näen, et proua Harkin soovib sõna. Äh, proua juhataja, te ei ole meile ülejäänutele eriti midagi öelda jätnud see on väga, see oli väga põhjalik tutvustus, ainuke kommentaar, mida sooviksin teha, on, et eh, mis puudutab eh, heakskiidu andmist, eh, siis teie ettepanek lõikes kolm, kus kaks tuhat kaksteist komisjoni eelarve siis siin te räägite erinevatest instrumentsidest, sotsiaalfond, mikrorahastamine ja nii edasi, et me peaksime mõõtma nende tegevust võrreldes äh, konkreetsete poliitika eesmärkidega aastaks kaks tuhat kakskümmend, äh, seda on oluline ja kasulik teha, me arutasime just neid eesmärke mõni hetk tagasi, nii et me peame vaatama, kuidas meil oleks võimalik siin samuti panustada. ma kuulsin ka, mida te ütlesite äh, peamiste riskide kohta, mille välja on toonud, mille on välja toonud Kontrollikoda ja see, et on vaja siseriiklikke reegleid lihtsustada, see on jah alati eesmärgiks, kui, kui palju lihtsustada, samas ikkagi tagades, et olla, et reeglitega ollakse täiesti vastavuses. meie parlamendisaadikutena kuuleme muidugi mõlemat osapoolt. me oleme need, kes peavad äh, vajutama rohelist, punast või valget nuppu, kui me neid, seda heakskiitu uurime siin on küll probleeme, aga samas me kuuleme ka kodanikelt selle kohta, kui, milline on bürokraatia siin ja nii edasi. ehk siis eh, me peaksime üritama läbi rääkida siin mingi selge joone. ülejäänud agentuuride puhul siin on mõningad väiksemad eh, märkused, võib-olla esitan paar muudatusettepanekut ühe või teise kohta, aga üldiselt olete te vist katnud kõik selle, mis öelda on vaja. Euh, suur aitäh! komisjon tundub ei soovi sõna või soovib. jah, palun sure,. Yes, uh... aitäh, jah. Eh, minu poolt ka paar sissejuhatavat märkust ja kommentaari eelnõule. hoolimata eh, eelarve piirangutest on üleüldine maksete tase tõusnud aastal kaks tuhat kaksteist võrreldes eelnevate aastatega nüüd on see kokku üksteist koma kuus miljardit. see näitab arengut, see, see tähendab, et me oleme üle rakendanud äh, esialgse eelarve, sest et äh, me oleme nüüd sada kolmkümmend neli protsenti eelarvest täitnud tolleks aastaks. mis puudutab konkreetseid instrumente, siis mikrorahastamise ja eurose teatud valdkondades on teatud äh, miinuseid olnud, aga üleüldine rakendamise tase äh, maksetes äh, tõusnud ja võrreldes eelnevate aastatega, see on positiivne. vigade määr, jah, see on kolm koma kaks protsenti kontrollikoja järgi ja see on komisjoni poliitikavaldkondadest kõige madalam. aga nagu te märkasite, siis äh, võrreldes eelneva aastaga on see veamäär kasvanud, see oli siis kaks koma kaks protsenti. sest et aastal kaks tuhat üksteist oli, olime me eesmärkidele juba üsna lähedale jõudnud. see on küll tõusnud, see väär, määr, aga oluline on rõhutada et, et nelikümmend protsenti kogu veamäärast DG Employmentis tuleneb ühest konkreetsest liikmesriigist, sest äh, selle liikmesriigi puhul rakenduskomisjon sama finantsaasta jooksul, aasta kaks tuhat kaksteist, äh, äh, kakskümmend protsenti äh, ja sest, et ja see kontrolliga veamäär oli meile teada ja sel põhjusel see korrigeering, mis on äärmiselt oluline, seda ei ole veamäära arvutamises arvesse võetud. kui seda korrigeerimist ühe riigi puhul oleks äh, arvesse võetud, oleks olukord võrreldes eelmise aastaga tunduvalt äh, positiivsem. Äh, millised meetmed on võetud tarvitusele aastal kaks tuhat kaksteist, kaks tuhat kolmteist, millised on järgmiseks perioodiks ette nähtud, esiteks me oleme ranget poliitikat edaspidi, oleme edasi järginud, mis puudutab maksete peatamist või katkestamist. hoolimata sellest rangest poliitikast on märkimisväärselt äh, siiski tõusnud üleüldine maksete hulk aastal kaks tuhat kaksteist, kaks tuhat kolmteist. oleme ka finantskorrektsioone äh, läbi viinud nelisada kolmkümmend miljonit eurot aastal kaks tuhat kaksteist ja oleme investeerinud väga äh, Äh, märkimisväärselt äh, ka lihtsustamisse, mida te siin juba välja tõite. see lihtsustamine on suurepärane võimalus, kuidas parandada sotsiaalfondi rakendamist nii hetke kavandamisperioodis, aga isegi rohkem järgmise planeerimisperioodi puhul, kus äh, on märkimisväärselt lihtsustamine, seetõttu oleme läbi viinud lihtsustamise seminare peaaegu kõikides liikmesriigis, riikides kahekümne neljast, kahekümne kaheksast. oleme väga edendanud lihtsustamist eriti just ette valmistudes järgmiseks raamperioodiks. tagasiside alusel arvame, et, et lihtsustamisalgatuste paremaid algatusi rakendatakse päris laialdaselt selleks, et parandada selle fondi rakendamist. me eh, kavatseme kasutada tulevase perioodi puhul eh, ühte uut instrumente Eh, netofinantskorrektsioonid, eh, mis võimaldab eh, lahendada probleeme liikmesriikides, kes peaksid oma kontrolli ja haldamissüsteemides olulised vead parandama. nii et kas see on see vastavuses aasta kaks tuhat kakskümmend eesmärkidega, sotsiaalfondi teiste fondide lisaväärtus võtab täiesti arvesse neid eesmärke üle viiekümne miljoni inimestest, kes on aastatel kaks tuhat seitse, kaks tuhat üksteist äh, nendes programmides osalenud. hiljutiste andmete kohaselt on rohkem kui viisteist miljonit inimest saanud koolitust aastal kaks tuhat üksteist. nüüd äh, EGF-i kontekstis aastal kaks tuhat kaksteist saime me üksteist äh, taotlust üheksast liikmesriigist viiekümne üheksa miljoni osas toetas kümmet tuhandet neljasadat töötajat. ja seetõttu leiame, et üleüldiselt, kuigi kindlasti on veel ka paranemisruumi, siis tulemused võtavad neid makseid arvesse, nii et meil on äh, kõige madalam veamäär kõikidest komi-, komisjoni poliitika valdkondadest, see on meie jaoks väga positiivne info. ja nüüd, mis puudutab agentuure, siis äh, Need neli raportit on üsna puhtad, äh, ei ole tekkinud küsimusi äh, legaalsusega kontrollikoja poolt. Äh, mitmed teated tulenevad nende agentuuride mitmeaastasest planeerimismudelist ja ka teatud konkreetsetest hankelepingutest. ja aastaaruandest toodud kommentaarid äh, läbipaistvuse kohta, äh, neid kindlasti tuleb samuti käsitleda, aitäh. suur tänu nende selgituste eest, mida kindlasti arvesse võtame eelarve täitmise heakskiidu andmise viimases faasis. suur tänu ka Marion Haakinile tema märkuste eest ja teen nüüd äh, ettepaneku, et äh, teha neist muudatusettepanekud, et neid aspekte veelgi käsitleda, mida mainisite ja sel alusel saame seada tähtaja muudatusettepanekute jaoks, see on siis seitsmes jaanuar ja kaheteistkümnenda, kolmeteistkümnendal veebruaril on hääletus ning eelarvekomisjon esitab oma arvamuse seitsmeteistkümnendal märtsil. sellega oleme lõpetanud siis selle päevakorrapunkti käsitlemise ja jõuame kahekümne kuuenda päevakorrapunkti juurde. kõigepealt siis Ähm, tutvustab äh, raportöör meile läbirääkimisi, mida peetakse nõukoguga töötajate lähetamise üle. see peaks, me arvasime, et siin ei tohiks suuremaid probleeme tekkida, aga tundub, et need läbirääkimised siiski ei ole nii lihtsad. palun. aitäh proua juhataja. mul on üks hea uudis. mida ei varjuta miski, nimelt saime läbirääkimised täna hommikul lõpule viia pärast kuut tundi läbirääkimisi komisjoni ja nõukoguga kuid me lõpetasime need läbirääkimised teatud tingimustega. see tähendab siis antud juhul et see pakett, mille suhtes kokkuleppele jõudsime sisaldab äh, siis seda, et peavad olema kontaktpunktid koordineerimiseks liikmesriikide sees. see on õigusakti tekstis siis võimalik, et ka kollektiivse hagi esitamise võimalus, diskrimineerimisega võitlemine see on siis põhjenduspunktides diskrimineerimine äh, elukoha järgi või päritolu järgi oli tõesti üllatus, et hoolimata seadusandlusest on mitmetes paikades sellised probleemid, me teame, et mõned riigid Äh, siis väldivad seda, neid süüdistatakse diskrimineerimises rahvuse järgi sellega, et nad diskrimineerivad päritolu järgi. ja nõukogu oli väga selle vastu, et see oleks äh, õigusakti põhiosas. me leidsime mõned kompromissid, need ei ole parimad lahendused, aga need on vastuvõetavad. ja me peaksime ootama ära tagasiside, mille saame reedel. kas nõukogus jõutakse kokkuleppele, kui jah, siis võib öelda, et äh, seda ettepanekut on parandatud. võib öelda, et see ei, ei toimunud lihtsalt, need olid rasked läbirääkimised, aga tulemus on rahuldav. suur tänu, proua raportöör, kas on küsimusi? meie meeskond raportööri juhtimisel oli väga aktiivne nõukogu keskendusel kõige vabale liikumisele me suutsime panustada suuresti sellele, et tõesti ka austataks töötaja õigusi. ootame nõukogu reaktsiooni ära ja vaatame, kas see kompromiss, mille saavutasime, lõpetab selle protsessi ja siis äh, saame rääkida sellest, mis äh, tulemus hoidis Koreper. sellega siis oleme ka selle päevakorrapunkti arutelu lõpetanud ja jõuame kahekümne seitsmenda päevakorrapunkti juurde. siin tahaksin teid teavitada, et meie komisjoni delegatsioon oli kahekümne üheksandast kolmekümne esimese oktoobrini Kreekas, et kohtuda tulevase Kreeka eesistujaga, nagu te teate, siis esimesest jaanuarist võtab Kreeka üle eesistumise nõukogus. selle lähetuse aruanne on esitatud. ma meenutan, et delegatsioon koosnes äh, Ines Zubast, Rote Steinbergist ja Konstantinos pakis oli samuti, osales samuti sam ka Silvia Rapti ja selle delegatsiooni külastuse ajal kohtusime nii kolleegidega Kreeka parlamendis kui ka äh, tööhõive ja finantsministriga, samuti Euroopa küsimuste aseministriga, samuti kohtusime töötukassa juhiga saime pidada huvitavat arutelu noorte garantii üle. ja me külastasime ka ühte projekti, mida rahastatakse Euroopa Sotsiaalfondi vahenditest. see projekt võimaldab noortele töötada uute tehnoloogiatega. kui ma nüüd õigesti mäletan siis oli see üks Nokia äh, tehas, mida külastasime, võib öelda, et Nokia jälitab meid mingis mõttes. aga äh, Kreekas äh, algatati väga huvitav projekt, mis võimaldab raskes olukorras noortel saada hea väljaõpe, Nokia pakub seal koolitusvõimalusi, mis annavad võimaluse leida töökoht. kas keegi soovib sõna, kas keegi soovib küsimusi esitada või ehk mõni kolleeg, kes osales delegatsioonis, soovib sõna? soovitan teil lugeda seda aruannet lähetuse kohta. E, nüüd aga lisapunkt puudutab läbirääkimisi nõukoguga, määruse üle, mis puudutab ähm, tööhõivet Euroopa Liidus, äh, aruanded selle üle ja annan nüüd äh, sõna kolleegile Äh, proua Štanokale. aitäh, ma arvan, et see oli üsna edukas üsna edukad läbirääkimised. see teine osa sellest uuringust, mis puudutab ad hoc mudeleid, see tuleb ellu viia delegeeritud õigusaktide kaudu, see siis parlamendi seisukoht. nõukogu oli valmis mõnede komprom-, mõnedeks kompromissideks esimesest äh, kolmepoolsest kohtumisest. nõukogu ja komisjon soovivad suuremat sõnaõigust, mis puudutab äh, muutujate nimekirja. meie jäime oma seisukoha juurde, et tegemist on poliitiliselt olulise äh, nimekirjaga, me peame selle üle vaatama. varem oli tegemist äh, siis kontrollimenetlusega, nüüd delegeeritud õigusaktidega. me ei jõudnud tulemuseni kolmepoolsel kohtumisel, aga pärast äh, dialoogi nõukoguga nõustus nõukogu korraldama Koreperi kohtumisi, mis toimub nüüd reedel. siis arutatakse teksti, mis, mis äh, on põhimõtteliselt identne parlamendi tekstiga mõnede muudatustega. nii et loodame, et reedel jõuab nõukogu kokkuleppele, vastasel juhul ei saa me esimesel lugemisel sellega nõustuda. tooksin esile ühe aspekti, kus me olime, kus meil oli erimeelsus, see äh, puudutab siis arvamuse mittekoostamise menetlust. et parlament sellisel juhul ei võta vastu õigusakti. nüüd selle ettepaneku ma võtsin tagasi, nii et loodame, et reedel jõuame kokkuleppele, siis vaatame, kuidas edasi toimib. aitäh! Sorry <laughs> but yeah. Merci beaucoup euh,. Donc... suur tänu! saime kõik aru, et äh, siin on jällegi tegemist komitee menetlusega ja parlament peab siin jällegi näitama, et ei ole põhjust siin õiguslikku alust muuta. ei ole põhjust parlamendi volitusi vähendada, piirata äh, mis puudutab õigusakti olulisi elemente. terve mõistus võitis pärast üsna pingelist ennelõunat ja loodame, et Leedu eesistuja suudab selle dokumendi kirjaliku menetluse ka reedeks lõpule viia ja siis on meil võimalik jaanuari keskel taas oma arvamust avaldada suur tänu, proua äh, raportöör, teie töö eest ja nüüd jõuame kõige viimase päevakorrapunkti juurde. esimest korda teatame läbi rääkimiste avamise ettevalmistamiseks, läbirääkimised nõukoguga, direktiivi nelisada seitsekümmend üks äh, üle, see on siis lähetuste direktiivi ja annan nüüd Juta Sletskovitskale sõna, et ta teavitaks meid neist ettevalmistustest. Leedu alaline esindaja ja ka tulevase Kreeka eesistuja alaline esindaja olid kohal, samuti volinik esindas isiklikult komisjoni. palun, proua raportöör, teil on sõna. Państwo zapewne wiedzą, 9 grudnia zostało przyjęte stanowisko przez Radę dotyczące... Suur tänu, Te teate, et üheksandal detsembril teatas nõukogu oma seisukohast, mis puudutab seda direktiivi. siin on siis küsimus selle lähetamise direktiivi rakendamises. eesistuja teatas, et üks koosolek on juba toimunud, toimuvad ettevalmistused, Leedu eesistuja osales sellel koosolekul. lisaks oli kohal ka Kreeka esindaja. ja sellel koosolekul rääkisime eelkõige meie töökorrast, leppisime kokku ajakavas kuus koosolekut on ette nähtud. ja siis kaks lisaistungit, mis võivad vajalikuks osutuda Te teate kindlasti, et artikli 3, 9 ja 12 on nii parlamendile kui nõukogu jaoks väga problemaatilised ja töö nende kolme artikli üle kindlasti ei kulge just ladusalt. artiklid üks, kaks, neli ja viis leiavad käsitlust esimesel koosolekul, see on siis kohaldamisala definitsioonid, kontaktpunktid ja äh, ligipääs infole, siis äh, artikkel viis meie ettepanek, et laiendada kohaldamisala, selle, sellega võib minna keeruliseks, sest nõukogu ei näe seda või ei ole sellega eriti nõus lähetamiste puhul. et artikkel kolm seal on siis äh, jutt direktiivi kohaldamisest, ka siin võib, äh, võivad läbirääkimised osutuda keerukaks, sest nõukogu on täiesti vastu mõnedele elementidele, mis on meile olulised. mõned neist ei olnud nõukogu poolt ette nähtud nii et mööda küsimuste arutamine on siin keerukas artikkel kuus, artikkel seitse käsitleb liikmesriikide rolli. sihtriigi roll, seda artiklit me muutsime. praegu on olukord selline, et see artikkel puudutab ainult seda riiki, kust töötajad pärinevad, päritoluriiki. selgus, et need riigid, kust töötajad tulevad, ei ole kuigivõrd huvitatud koostööst selles vallas, nii et muutsime selle artikli ja muutsime ka sätteid kontrollida äh, kohta artiklid kaheksa, kaheksateist ja üheksateist siseturu infosüsteemi kohta, ka nende üle peame läbirääkimisi ja nagu öeldud, siin ähm, võib see osutuda ähm, problemaatiline. kuid kõige vastuolulisem on ilmselt kolmas artikkel ja ma ootan väga keerulisi arutelusid, mis puudutab ka siseturu infosüsteemi. nõukogu on arvamusel, et selline koostöö liikmesriikide vahel peaks olema kohustuslik, meie leiame, et tegemist võiks olla vabatahtliku süsteemiga. me tahaksime keskenduda kahepoolsetele lepingutele. neljandal ja viiendal koosolekul tegeleme neljanda peatükiga artikkel üheksa kontrolli järelevalvemeetmed ja artikkel kümme 10 Äh, inspekt-, artikkel viis äh, rakendamine, artikkel üksteist, karistused ja kaebused, artikkel kaksteist solidaarne vastutus, ühisvastutus, nii et siin võib tekkida probleeme. kuid nagu juba alguses ütlesin, artikkel kolm, üheksa ja kaksteist on need kõige suuremad äh, vaidlusküsimused, kõik olulised punktid nii meie kui nõukogu jaoks. kuid äh, komisjon ja nõukogu soovivad kindlasti tööd selle direktiiviga lõpu, äh, lõpule viia ametiaja lõpuks. kuuendal äh, koosolekul käsitleme kuuendat peatükki piiriülesed äh, äh, rikkumised. artikkel kakskümmend, kakskümmend kolm. ja siis vaatame, kas äh, peame veel lihvima ka põhjenduspunkte. ja kas me sellega tegeleme pärast seda, kui oleme läbi arutanud kõik artiklid või äh, toimub veel üks äh, lisakoosolek ainult põhjenduspunktide üle. tuleb arutada ka artikli kolmteist üle. see puudutab siis sotsiaalmakseid, see on raske nõukogu jaoks. nüüd äh, neljateistkümnes artikkel puudutab parlamendi muudatusettepanekuid. meie muudatusettepanek ettepanekut ei, äh, me muudatusettepanekusse ei suhtunud nõukogu positiivselt nii palju siis minu poolt, kõik osapooled on valmis dialoogiks ja on valmis ka ähm, töömeetodis te tegema muudatusi, kui vajalik. suur tänu, ütleb proua juhataja, ma tahaksin veel midagi lisada, täiendada teie märkusi. meil on seni olnud tõlge kolmes keeles inglise, poola, prantsuse kuid ette on nähtud kuus kolmepoolset kohtumist, mõned neist ka avatud lõpuga, ehk siis läbirääkimisi peetakse nii kaua kui vaja, mis tähendab, et mingil hetkel kuivab keelte režiim kokku, mida alati ei ole võimalik tagada tõlge kuni koosoleku lõpuni, ma ei tea, kas te kõik olete sellest teadlikud, et meil on siin teatavad ajalised piirangud ja sunnid nõukogu leiab, et peaksime keskenduma keerukamatele artiklitele. esimene koosolek toimub ilma saadiku kohaloluta, kohal on tema asetäitja. aga juba eelmisel koosolekul ütlesime, et kolm, üheksa ja kaksteist on kõik olulisemad artiklid, ka nõukogu oli seda meelt, äh, komisjon veel äh, oma arvamust ei avaldanud, ütlesid, et olenevalt äh, sellest, kuidas läbirääkimised artikli kolmele laabuvad, võib ka nende aru, arutelu järjekorda muuta, keskenduda keerukamatele artiklitele sest äh, võib ju ka juhtuda, et äh, artikli kolm suhtes jõutakse kiiresti kokkuleppele, eks me näe. kas keegi soovib veel sõna? on kellelgi märkusi? ei. sellisel juhul oleme oma päevakorraga jõudnud ühele poole. järgmised, järgmine koosolek toimub üheksandal jaanuaril kella üheksast poole üheni aga ärge kohe minema jookske, sellepärast et äh, väljas toimub väike vastuvõtt äh, voliniku osalemisel ja me tähistame seal oma eduka töö lõppu sellel aastal, see oli väga äh, edukas ja töine aasta.